Uh, dear colleagues, we're going to make a start. We've paused. kallid kolleegid, hakkame pihta. me ootasime natuke, et vaadata, kas tuleb veel kolleege, aga meil on väga tihe päevakord ja Euroopa äh, rände päevakord on väga tähtsal kohal ja mõningad punktid seoses päevakorra vastuvõtmisega, kui lubate, kõigepealt kuuleme komisjoni poolset ettekannet, mis puudutab teist rändepaketti president Juncker kuulutas selle üheksandal septembril välja, mis puudutab äh, ajutisi meetmeid äh, rahvusvahelise kaitse küsimustes Itaalia, Kreeka ja Ungari punkt viis. me hääletasime selle üle neljapäeval, siis nõukogu eesistuja on valmis andma meile infot äh, nõukogu arutelude arengu kohta viimastel päevadel, pidades silmas siis nõukogu kohtumist täna pärastlõunal ja eesistuja palus, et see toimuks suletud uste taga, kuivõrd läbirääkimised veel kestavad, mitteametlik variraportööride koht, kohtumine ümberpaigutamise kohta, nagu te teate, leidis aset eelmisel nädalal, suurem osa fraktsioonidest toetas seda ettepanekut korraldada see info äh, teavituse küsimus äh, suletud uste taga, äh, alustagem selle päevakorrapunktiga viis kell üksteist kolmkümmend. kui kellelgi ei ole vastuväiteid, võtame päevakorra sellisena siis vastu. proua Vindberg, palun. kodukorda puudutav küsimus. Jag har en fråga angående punkt 5 här. Mul on üks küsimus päevakorrapunkti viis kohta. miks see päevakorrapunkt number viis on suletud uste taga. miks ei võiks äh, avalikkus kuulata, mida me räägime äh, rahvusvahelise kaitse küsimustest, Anna on selle suletud uste taga korraldamise vastu. suur tänu. Äh, proua Meier, kas samast küsimusest tahate rääkida? Er, ehm, eh, suur tänu, esimees ka mina olen selle vastu, et me räägime sellest küsimusest suletud uste taga, aitäh. erakorraliste arutelude käigus hääletas Euroopa Parlament komisjoni ettepaneku poolt, aga nüüd tahame järsku arutada asju suletud uste taha. vahepealse aja jooksul oleme näinud, kuidas varjupaigakeskused äh, on sattunud äh, suure surve alla Euroopas ja ma arvan, et see osa peaks toimuma avalikult kui rohkem kodukorda puudutavaid küsimusi ei ole, siis vastaksin teile mõlemale. tegemist on teavitussessiooniga, mis toimub suletud uste taga ja kuivõrd läbirääkimised veel kestavad, siis esitati see ettepanek koordinaatoritele fraktsioonides ja enamus oli nõus, et seda suletud uste taga, see ei toim-, arutelu ei toimu suletud uste taga, vaid toimub lihtsalt info edastamine praegu toimuvate läbirääkimiste kohta justiits- ja siseministrite vahel. kui me ei äh, korralda seda suletud uste taga, jääb see lihtsalt ära. nii et äh, minu soovitus oleks, et me siiski jääme suletud uste taha kohtumise taga kohtumise korraldamise juurde äh, mina soovitan, et nii see jääb. kui keegi rohkem sellele vastu ei ole ja kodukorda puudutavaid küsimusi esitada ei taha, siis äh, jätkame, läheme siis edasi, päevakorrapunkt number kaks, keeleprofiil, meil on äh, Horvaatia, taani, läti keelikeelde kahjuks äh, ei ole meil täna tõlget ja hor-, oh, hommikupoolikul ja ho horvaatia keel ja keelikeel ei ole tõlkerežiimis täna pärastlõunal ja siis äh, lähtuvalt äh, artiklist kakssada viis, äh, raportööride nimetamine, Timothy Kirkhope, äh, Euroopa konservatiivide reformistid on äh, nimetatud raportööriks alalise kriisi ümberpaigutusmehhanismi küsimuses Dublini süsteemi järgi ja ma paluksin, et komi-, komisjon kinnitaks koordinaatorite ettepaneku, loen selle vastuvõetuks, kolmas päevakorrapunkt, esimehe teadaannete päevakorrapunkti all. meil toimub elektrooniline hääletus kell äh, viis, nii et palun võtke oma elektroonilised hääletuskaardid kaasa, aitäh. kallid kolleegid, läheme nüüd edasi ühise arutelu küsimuse juurde, nagu ma ütlesin. alustame siis äh, punktiga kolm, kriisiolukorras ümberpaigutamise mehhanism ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest. ja kui ma võiksin teilt siis nüüd äh, kurssi viia sellega, kuidas meie arutelu toimub, kõigepealt äh, teeb komisjon meile ettekande teise rändepaketi kohta, nagu te teate, selle kuulutas president Juncker välja üheksandal septembril annan kõigepealt äh, sõna komisjonile, seejärel saavad sõna need liikmed, kes soovivad sõna kõigepealt koordinaatorid, seejärel raportöörid, raportöörid, kes tegelevad rändeküsimustega ja tervikliku lähenemisega, seejärel variraportöörid ja nii edasi. ja seejärel kaks konkreetset ettepanekut, õigusloomelist ettepanekut. nüüd paluksingi komisjonil rääkida määruse projektist seoses alalise Äh, ümberpaigutamise mehhanismiga ja turvaliste päritoluriikidega, päevakorrapunkt number neli ja siis saavad sõna jällegi koordinaatorid ja pisut keeruliseks läks nagu see süsteem, ma loodan, et kõik said aru siiski. kõigepealt komisjoni ettekanded ja härra Riche, palun. ja kui teie olete oma ettekande ära teinud, siis saavad sõna koordinaatorid ja ülejäänud liikmed, aitäh suur tänu, härra esimees. kui ma teist õigesti aru sain, siis kõigepealt räägime äh, alalisest ümberpaigutamise süsteemist ja turvalistest päritoluriikidest ja pärast seda toimub arutelu ja räägime äh, muudest paketi osadest. Ähm, ma kordan veel üle, kui, kui kolleegid jäävad kohale, teine osa ühisest arutelust puudutab mitte õigusloomelisi dokumente ja kolmas osa käsitleb äh, olukorda Schengeni piiridel, välispiiridel, nii et arutelu toimus siis kolmes osas, et oleks rohkem struktureeritud see arutelu. kõigepealt räägime siis äh, alalisest äh, ümberpaigutamise mehhanismist ja ühisest turvaliste päritoluriikide nimekirjast. nagu te teate, oleme teinud ettepaneku alalise ümberpaigutamise süsteemi kohta koos alal-, ajutise ettepanekuga mis hõlmab, hõlmas sada kakskümmend tuhandet inimest, keda tuleb ümber paigutada. eesmärgiks on vältida, vältida seda, millega me oleme silmitsi seisnud sel suvel, me oleme püüdnud leida kiireid Äh, üleöö lahendusi ajutiste ümberpaigutamismehhanismidega ja raskete läbirääkimiste kaudu nõukogus. me tahaksime, et meil oleks alaline kriisimehhanism, et meil oleks alaline süsteem, mis aitaks vältida seda, et iga kord, kui kriis on, peame uue lahenduse välja mõtlema ja lahendama erinevaid algoritme äh, jaotamise küsimuses äh, erinevate läbirääkimiste kaudu liikmesriikidega. selle alalise süsteemi puhul pakume artikkel seitsekümmend kaheksa lõige kaks aluslepingust on selle aluseks, me jääme selle juurde, sellepärast et teised äh, lahendused annaksid ainult piiratud volitused Euroopa Parlamendile, ainult konsulteerimise volitused, aga sellest artiklist lähtuvalt oleks tegemist kaasotsustamismenetlusega ja seetõttu me eelistaksime seda lahendust teeme ettepaneku äh, anda komisjonile delegeeritud äh, volitused, äh, pidades silmas, et kui, kui olukord muutub kriitiliseks liikmesriigiks, kui liikmesriik satub suure surve alla, isegi kui liikmesriigi süsteem toimib eeskirjade kohaselt, siis oleks see parem. süsteem ei ole mõeldud nende liikmesriikide jaoks, kes ei täida oma kohust, see on tegelikult äh, süsteem, mis lähtub survest, mis, mille alla liikmesriik satub, isegi siis, kui liikmesriik tegelikult teeb kõike nii, nagu peab ja lähtub eeskirjadest. me oleme paika pannud ümberjaotamise mehhanismi, mis sarnaneb ajutise ümberpaigutamise mehhanismi mehhanismiga, millest räägitakse täna pärastlõunal, äh, liikmesriigid äh, aga ütlesid ei äh, jaotuse valemile, meie tahaksime, et tulevikus oleks eeskiri paigas ja alaliselt oleme seadnud paika neli tingimust, nelikümmend protsenti rahvastikust, nelikümmend protsenti SKP SKT-st, äh, varjupaiga taotlejate äh, arv per capita kohta kümme protsenti ja tööpuuduse määr kümme protsenti. ja oleme pannud ka ülempiirimehhanismi paika, et vältida seda, et varjupaiga taotlejate arv per capita ja tööpuuduse määr äh, ei mõjutaks jaotusvalemit proportsionaalselt liiga suurelt leiame, et meie ettepanek on hästi tasakaalus ning jääme lootma teie toetusele, et me saaksime selle ettepaneku läbi äh, vaadata võimalikult kiiresti, väga palju on arutelusid äh, nõukogus selle alalise äh, süsteemi küsimuses ja väga palju vastumeelt nõukogus, nii et me peame võimalikult kiiresti tegutsema. teine ettepanek puudutab turvaliste päritoluriikide nimekirja. komisjon on teinud ettepaneku koostada Euroopa Liidu nimekiri, nagu te teate, liikmesriigid võivad varjupaiga õigusest lähtuvalt ka oma liikmesriikide nimekirju vastu võtta, praegu on kaksteist liikmesriiki, äh, sellised riigid, kus on olemas turvaliste päritoluriikide nimekirjad, kuid need nimekirjad on erinevad ja meie leiame, et pidades silmas seda, et varjupaiga taotlejate äh, voog Lääne-Balkari riikidest äh, suureneb, me peame kiiremini tegutsema äh, ja varjupaiga taotlusi kiiremini läbi vaatama Lääne-Balkari riikidest, pidades silmas seda, et Lääne-Balkani riikidest vastatakse, tulnud taotlustele vastatakse väga harva positiivselt. kui varjupaiga taotleja tuleb riigist, mis on äh, turvalised päritoluriikide nimekirjas, siis see ei tähenda seda, et sinu varjupaigataotlust üldse läbi ei vaadata. kõiki varjupaigataotlusi vaadatakse läbi ja aga kui inimene on turvaliste päritoluriikide nimekirjas, siis saab seda teha lihtsalt kiirmenetluse kaudu. me oleme teinud nimekirja, mis koosneb seitsmest nimekirjast, viis nendest riikidest on kandidaat, Euroopa Liidu kandidaatriigid äh, Albaania, Montenegro, Serbia, Türgi ja Makedoonia, äh, Jugoslaavia endine vabariik Makedoonia. kandidaatriigiks olemine on oluline äh, tegur, sellepärast et need riigid peavad vastama Kopenhaageni kriteeriumitele, mis puudutab demokraatiat, õigusriigi põhimõtet, inimõigusi ning vähemuste kaitse põhimõtteid ja siis äh, lisatud on Bosnia-Hertsegoviina ja Kosovo, lähtudes äh, samuti sellest, et nendest riikidest pärit taotluste, varjupaigataotlustele vastatakse väga harva positiivselt. Need seitse riiki siis äh, vastavad nendele kriit-, ting-, tingimustele, mis on varjupaiga direktiivis olemas ning võivad olla turvalised päritoluriigid. komisjon jälgib tähelepanelikult äh, olukorda nendes riikides ja meie ettepanek oleks, et äh, rakendatakse kiirmenetlust ka siis, kui riiki tahetakse võtta välja sellest nimekirjast. ma arvan, et me peaksime selle äh, nimekirja vastu võtma kaasotsustamisnimekirjaga, kaasotsustamismenetlusega, vabandust. ja kui, kui riiki tahetakse nimekirjast välja võtta, siis see aga peaks toimuma kiirmenetlusega, juhul kui äh, selle riigi juht hakkab rakendama karme meetmeid näiteks mõne vähemuse suhtes, siis tuleb võimalikult kiiresti see riik nimekirjast välja võtta. selleks oleme me teinud äh, ettepaneku äh, delegeeritud aktide kaudu peatamismehhanismi kohta, mis tähendab seda, et Nõukogu ja Euroopa Parlament saavad sellisele peatamisele vastu olla, aga samas saame tegutseda kiiresti, meil ei ole otseselt vaja kaasotsustamismenetlust, et, äh, et seda nimekirja kärpida ja kui komisjon leiab, et mõni riik tuleb alaliselt välja võtta sellest nimekirjast, siis äh, lähtutakse seadusandlikust tavamenetlusest. kui riik, niisiis on meil kiirmenetlus selleks, et, et riik nimekirjast ajutiselt välja võtta, selle riigi nimekirjas hoidmine peatada äh, ja teha seda kiiresti aga rõhutan üle, et äh, kui riik on turvaliste päritoluriikide nimekirjas, siis varjupaiga taotleja taotlus siiski vaadatakse läbi, kuid äh, tehakse seda kiirmenetlusega. Lääne-Balkani riikide varjupaiga taotlejad äh, esitavad seitseteist protsenti kõikidest varjupaiga taotlustest Euroopa Liidus, nii et nad on suureks koormaks meie varjupaigasüsteemina ning äh, me peame rohkem keskenduma nendele inimestele, kes äh, selgelt vajavad rahvusvahelist kaitset ning võitlema meie varjupaigasüsteemi kurjasti kasutamise vastu, seetõttu olemegi selle ettepaneku teinud, suur aitäh, härra esimees! suur tänu ja suur aitäh, et äh, niivõrd lühidalt ja kompaktselt rääkisite, nii et me saame alalise ümberjaotuse mehhanismi ja ohutud riikide nimekirja juurde minna, Birgit Sippe saab esimesena sõna. suur tänu teile ma äh, hindan seda ideed, et meil on vaja äh, struktureerida oma äh, debatti. samas on need teemad üksteisega seotud. kui me räägime ümberjaotamise mehhanismist ja mõtleme selle peale, et praegusel hetkel on olukord veidi kaootiline. kui me räägime pagulaste voost, siis oluline on siin viidata sellele, et üks ümberjagamise mehhanismi toimimise aluseid ei ole mitte ainult see, et liikmesriigid võtavad vastutuse, vaid ka see, et me peame tagama, et kõik äh, migrandid, ükskõik millal nad ka ei saabu äh,, registreeritakse, niisiis on vaja selliseid äh, kontaktpunkte, nii et äh, pagulased registreeritakse ja see on äh, hea ümberjaotamise aluseks. kui me tuleme nüüd turvaliste kirja juurde, siis meil on vaja võimalust, et äh, teatud riike saaks sellest nimekirjast äh, aeg-ajalt eemaldada. ma loen komisjoni ettepanekust ka seda, teatud riikidesse, mis turvaliste päritoluriikide äh, nimekirjas on, seal on juba ajakirjanike surve all, mikspärast siis on need riigid selles nimekirjas? mõned nendest riikidest on meie kandidaatriigid ja peaksid Kopenhaageni kriteeriumitele vastama, aga nad ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid. ja muuhulgas on see ka seetõttu, et tegelikkuses nad Kopenhaageni kriteeriumitele ei vasta äh, ja me peame olema siin väga äh, ettevaatlikud, sellepärast et kui me ütleme, et nad paberi peal Kopenhaageni kriteeriumid täidavad, siis äh, tekib küsimus neil ja teistel, mikspärast ei ole nad siis liikmesriigid. ei taha me teha ju samasuguseid äh, vigu, mida oleme teinud minevikus. ja viimane märkus, kui me räägime täna kiirematest menetlustest, siis see on seotud Äh, asüülipaketi äh, osadest äh, asüüli ja muud menetlused, kui me vaatame menetluste kiirendamise võimalust, siis küsimus on, kas kõik liikmesriigid ikkagi on asüülidirektiivi menetluste rakendamise ja muu koha pealt juba reaalselt ellu viinud. kui ei, siis eh, kuidas me saame rääkida varjupaigataotluste läbivaatamise kiirendatud menetlusest, eh, eh, kui olemasolevaid reegleid pole rakendatud. nii et me peame kontrollima ja tagama selle, et me ei vaata ühte meedet siin kuidagi isolatsioonis, vaid me peame vaatama, et need meetmed toimiksid koos, nii et kokkuvõttes saaksime kokku leppida heas paketis ja Äh, mitte ei pane lihtsalt kokku mõistatuse osi omavahel, mis koos ei tööta. Äh, me tahame struktureerida debatti, aga palun ärge laskuge üldistesse äh, väljaütlemistesse siin. Kornelia Ernst saab järgnevalt sõna. suur tänu loomulikult on oluline, et komisjon siin hoogustab seda debatti, hea, et me oleme parlamendina siia ka kaasatud Äh, kõik muud võimalused oleksid äh, mõtlematud. kõigepealt siis ümberasustamismehhanismi kohta. jah, oluline on, et äh, rohkem riike sellest osa võtab. see on minu arust õige ja teadusvõti peaks olema ümberjaotamiseks, on ka õige. aga jaotusvõte, mis lähtub sellistest kitsastest kriteeriumitest, on minu arust väga lühinägelik ei ole mõistlik äh, jagada äh, ümberjaotamist äh, teatud gruppide vahel kahekümne kaheksas liikmesriigis. meil on vaja diskussioonis fokusseerida sellesse, sellele, et me räägime suurtest kogukondadest, selge, Saksamaal on väga tugev Süüria kogukond, nii et on mõistlik, kui seal äh, näiteks äh, sellest regioonist äh, tulevad inimesed äh, ümber asustatakse, mujal ilmselt ei ole see väga mõistlik teistes riikides, me peame täpselt vaatama, mida pagulased ka ise tahavad. kui me sellest ar-, sellest lähtume, siis äh, igal ju-, kui me sellest ei lähtu, siis äh, Euroopas toimub ränne edasi, ükskõik kuhu me ümber asustame äh,. Ükskõik, mida me otsustame, peab olema õiguslikult siduv ja kui juba mingi mehhanism toimima panna, siis peab olema see õiguslikult siduv. Äh, igasugune vabatahtlik mehhanism, mida nõukogu ette paneb, on äh, vastutustundetu. edasi, äh, ühtset asüülisüsteemi tuleb harmoneerida. sest mitmetes liikmesriikides ei olegi mõistlikku asüülisüsteemi üldse ja sellepärast tahavadki just teistesse liikmesriikidesse minna praegu pagulased. praegustes aruteludes on minu arust jäetud see tähelepanuta ja veel. ma arvan, et see ettepanek näitab, et Dublini süsteem on surnud me võime seda äh, taaselustada või ümber kirjutada ning püüda lahendada neid probleeme Dublini süsteemi loogika kohaselt, aga süsteem ise on surnud ja äh, mind huvitab seetõttu, äh, kas või millises kontekstis me Dublini reegleid siin üldse järgime või mitte ja siin juba esimeses punktis on väga palju vastuolusid. teiseks, ma äh, tunnen erinevaid Lääne-Balkani riike üsna hästi ja nad ei vasta Kopenhaageni kriteeriumitele, mu eelkõneleja juba ütles seda, nii on Äh, need on riigid, kes ei suuda omaenda äh, toe najal seista, ei äh, toimi, näiteks Kosovo. ja mind huvitab, milliste kriteeriumite järgi me määrame, et need riigid on ohutud pagulastele ja kuidas Roma kogukonnaga ümber käiakse. kui te ütlete, et romisid ei diskrimineerita, nende vastu Kosovos, kui te suudate seda mulle toetada, siis eh, tõesti, eh, ma nimetan teid eh, Saksamaal auhinna kandidaadiks. võib olla tõesti mingisugune ümberpaigutamise mehhanism roomadele peaks rakenduma küll Kosovos. ja kui me räägime Äh, turvalisest päritoluriigist, kas see siis äh, välistab, et need inimesed saaksid varjupaika taodelda, kas see siis välistab ka ühtlasi, et neil on õigus äh, elamisväärsele elule või mis, selle eest peame siin ka võitlema. järgnevalt siis Siili Vikström, palun. suur tänu, esimees teen algust sellega, et räägin turvalistest päritoluriikidest ja sellest nimekirjast. tahaksin äh, rõhutada, et selle sätte iga rakendamine peab olema seotud äh, üksikisiku õigusega asüülile ja äh, turvaliste päritoluriikide nimekiri ei tohi seda põhiõigust mitte mingil juhul piirata. ma tahaksin kuulda, et komisjoni esindaja seda rõhutab ning tahaksin veel kord sellele faktile teie tähelepanu suunata. kuna olen Dublini määruse ümbervaatamise äh, raportöör olnud eelmise mandaadi jooksul, siis me tegime väga äh, rasket, tõhusat tööd ja mitte keegi ei ole õnnelikum praegusel hetkel kui mina, kui ma äh, tajun seda, et Dublini määrus meid praegusel hetkel ei aita. me oleme praegu silmitsi selle õigusliku äh, instrumendi selgete piirangutega. Äh, väga äh, kurb on näha, et niivõrd suurt kriisi oli liikmesriikidel vaja selleks, et nad saaksid aru, et nad on toiminud siiani valesti. ja ma tean, et mitmed liikmesriikidest elavad endiselt mingisuguse eituse raamistikus, ärgake üles ja vaadake, mis teie ümber toimub, tahan öelda Äh, kolm küsimust on mul täna komisjonile selleks, et äh, selgitada välja selle ettepaneku mitmed tahud. esiteks äh, artiklis kolmkümmend kolm A väga viimane lause, kõige viimane lause lõikest kuus ütleb, et reegel on, et inimeste minimaalne arv, keda on võimalik ümber paigutada selle erakorralise mehhanismi järgi, ei tohiks ületada nelikümmend prot-, rohkem kui nelikümmend protsenti äh, sellest riigist tehtud äh, taotlustest kuus kuud enne selle seaduse jõustumist. nagu ma aru saan, siis see võib ka kaks aastat olla see periood, me võime tuua äh, matemaatika hüpoteetilise näite nende arvude kohta, aga ma ei hakka teid sellega painama, teen lihtsalt lihtsa järelduse, et see reegel ilmselt teeks ümberjaotamise süsteemi liiga nõrgaks, et aidata neid liikmesriike, kes kõige rohkem abi vajavad. kui me vaatame neid fakte ja kombineerime tänast olukorda selle konkreetse lausega, siis eh, tundub, et väga vähe on neid inimesi, keda ümber saab paigutada üldse. teiseks, tahaksin küsida EASO rolli kohta, Euroopa varjupaigaküsimuste tugiameti kohta, eh, kui, mis puudutab neid indiviide, kes ümber jaot-, kasutamiseks on seatud. kui ma saan aru komisjoni eh, rollist, siis EASA roll peaks olema nõuandev roll eelkõige. minu fraktsioonis pika aja jooksul oleme me need asjad üle mõelnud ja me tahaksime teha ettepaneku, et EASA mängiks tugevamat rolli neile võiks anda tegelikult isegi rolli äh, valimismenet-, väljavalimismenetlust läbi viia koostöös äh, pädevate ametitega liikmesriikides. see võimaldaks ka liikmesriikidel olla kindel, et valik on tehtud äh, kahepoolse pingutuse tulemusena. viimane lause Äh, komisjon võiks äh, teatud riikide osalemiste kohta ka ikkagi mm, äh, midagi konkreetsemat öelda, et Šveits, Norra, Island, Taani, kas nad saavad valida, kas nad pärast süsteemi muutust Dublini süsteemi rakendavad või mitte, kui kriisilahendusmehhanism rakendatakse, kas see siis tähendaks, et need nimetatud riigid eh, vastavalt olemasolevale mehhanismile võtaks eh, asüülitaotlejaid enda juurde ja kas nad eh, null koma null null kaks protsenti SKT-st peavad panustama juhtudel, kui nad ei osale ümberjaotamise skeemis. Need siis algselt minu kolm küsimust. suur tänu, ütleb esimees ja ütlen, et iga kolme sektsiooni järgi pöördume komisjoni esindaja poole ja siis saab vastata. Soraya saab sõna esimesena, lähme liikmete juurde nüüd suur tänu. vaadates äh, tänast olukorda Euroopas siis eh, selge on, et eh, Dubliniga on asjad ühel pool ja hea on, et komisjon on teinud ettepaneku selle ülevaatamiseks. Eh, loodan ka, et ainuke loogiline lahendus oleks siin, et Dublini määrus põhimõtteliselt lõpetatakse ja inimesed saavad ise otsustada, kus nad asüüli taotlevad. praegu ümberjaotamise mehhanism on ülioluline, sellepärast et inimesed on kinni jäänud teatud liikmesriikidesse ja nende dokumente on vaja menetleda läbi ja seda äh, korralikul moel. Äh, kõik liikmesriigid peavad kinni pidama oma kohustustest, aga ma arvan, et ei ole mõistlik, et äh, on võimalik ennast välja osta oma kohustuse täitmisest. millised oleksid motivaatorid eh, või võimalused siin saada erandit. Eh, rahapuudus ei ole siin eh, ilmselt piisav argument. see ettepanek, mis on tehtud, ei võta minu arust arvesse indiviidi, pagulase, asüülitaotleja kui inimese õigusi. ja kui asüülitaotlejatel õigusi ei ole, siis need põhimõtteliselt deporteeritakse, hoolimata sellest, et võib-olla selle taga on parimad kavatsused kuidas see ettepanek arvestab äh, inimeste üksikisikuste õigustega ümberjaotamisskeemi alusel, nii et neid õigusi ei rii-, äh, riivataks. Äh, siis turvaliste päritoluriikide nimekirjad, Kornelia juba ütles, et need riigid, mida on kuulutatud turvaliseks, mina ütleksin, et siin seitsmest riigist kolmest või neljas, võime küll öelda, et need ei ole vähemalt Rooma kogukonna jaoks turvalised kogukonnad, riigid, seal ei toimu küll sõda ja ei visata pomme linnade peale, aga nad ei saa inimväärikuses seal elada ja need riigid on olnud nende koduriigid eh, küll aastakümneid, aga alates Balkani sõdadest eh, on neid loksutatud ühest kohast teise ja nad ei ole oma esiisade maal enam kuidas siis tagada, et nende asüülitaotlustega tegeletakse õiglasel moel? kolleegid, ütleb esimees, panen nüüd esimese sektsiooni kõnelejate nimekirja lukku, äh, vastasel juhul ei teki meil debatti kui te nüüd sõna kohe ei saa, siis järgmiste kahe sektsiooni ajal saate. Äh, kõik, kes on praegu sõna soovinud, äh, seda ka saavad. Malin Björk järgnevalt, palun Tack så mycket. Eh, mycket av det som... som... Suur tänu. Väga palju nendest asjadest, mida mina tahtsin eh, öelda, on juba öeldud ja ma ei käi neid argumente uuesti üle. Aga ma tahaksin toetada seda, mida ütles proua Post just äsja eh, ümberjaotamise mehhanismi kohta. üksik isikute eelistusi tuleb mingil moel arvesse võtta, praegu ei ole seda üldse arvestatud, arvestatakse lihtsalt peresidemetega, aga me peame eh, inimeste eh, konkreetseid soove arvesse võtma. ja mina arvan, et eh, kui me ei räägi õiglasest migratsioonist, kui me ei sea küsimärgi alla äh, Dublini äh, Äh, süsteemi, siis praegu me oleme niivõrd kaugel lihtsalt äh, äh, lahenduse leidmiseks, peab olema õig-, õiguspäraseid viise, kuidas äh, rännata ja selle eest me peame seisma. edasi äh, turvaliste päritolude riikide nimekiri äh,, see nimekiri on asi, mida me ei saa toetada, me arvame, et igal inimesel on õigus äh, avaldada asüüliteadlust, kui neid õigusi on rikutud. nõukogu ega ka EASO ei arvanud, et Türgi peaks olema seal kakskümmend koma kolm protsenti asüülitaotlustest on legitiimsed kakskümmend kolm koma üks protsenti nendest Türgis, nii et ma arvan, et Türgi ei tohiks olla selles nimekirjas, aitäh järgnevalt äh, saab sõna proua Windberg. suur tänu. Äh, mul on komisjoni ettepaneku kohta mõned küsimused, mis puudutab äh, kohustuslikku ümberpaigutussüsteemi see mehhanism jõustub kriisi ajal. kuidas aga kriisisituatsiooni komisjoni kohaselt definitse-, defineeritakse, kas mingi definitsioon sünnib enne, kui see mehhanism jõustub. edasi, äh, turvaliste päritoluriikide nimekiri, et nad peavad Kopenhaageni kriteeriumitele vastama. isegi liikmesriigid napilt-napilt äh, äh, vastavad Kopenhaageni kriteeriumitele, kas meil peavad olema nii kõrged standardid turvaliste kolmandate riikide määramiseks, Eh, kas me ei peaks mitte ÜRO inimõiguste definitsioonidest lähtuma pigem, miks, mikspärast on Kopenhaageni kriteeriumid aluseks võetud, palun vastust. suur tänu, Silvi Guillaume järgnevalt, palun. suur tänu, et äh, võtsite mind arvesse, ehkki ma jõudsin äh, siia hiljem. jah, äh, see protsess on olnud väga kaootiline ja väga pikk, kõik meie Euroopa ajaloos, me rääkisime kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal sellest siis loobusime Euroopa eh, nimekirjade vastuvõtmisest eh, ja jäid liikmesriikide nimekirjad. see oli pragmaatiline eh, valik ja pealesunnitud valik, see direktiiv aitab kergemini rakendada turvaliste päritoluriikide nimekirja ja on täpsustused, kuidas selle kohta, kuidas seda mehhanismi äh, koostatakse, kuidas äh, seda jälgitakse, millised on äh, menetluse eeskirjad, millest tuleb lähtuda ja kuidas nime, riigi nimekirjast ära võtta ja nii edasi ja nii edasi. ja ma tahaksin rääkida menetluslikest garantiidest intervjuuga seoses pärast seda, kui liikmesriikides on hakatud menetluse direktiivi ja rakendama, kus on viidatud ka sellele turvaliste päritoluriikide nimekirjale ja praegu on tulnud välja väga palju erinevusi nendes liikmesriikides, kus seda, seda rakendatakse. olen nõus Birgit Sippeli kommentaaridega Kopenhaageni kriteeriumite küsimuses ja lisaksin ähm, ka kaks äh, väikest märkust või küsimust. Türgi, äh, Türgis, äh, kui ma õigesti tean, kakskümmend viis protsenti varjupaigataotlusi võetakse vastu. ja kui see kui ma tahaksin rääkida ka sellest, kuidas nimekirjast äravõtmisest, äh, kui riik võetakse Euroopa nimekirjast ära, mis siis juhtub, kui ta samas on liikmesriigi äh, turvaliste päritoluriikide nimekirjas, kas, kas see automaatselt siis tähendab seda, et äh, ta kaob ka liikmesriigi sisesest turvaliste päritoluriikide nimekirjast? proua Sõreda, palun suur tänu. Eh, väga palju on juba ära öeldud ja ma rõhutaksin paari aspekti, mis minu arvates on äärmiselt tähtsad, nagu paljud eelkõnelejad juba mainisid. me peaksime eh, keskenduma ka varjupaiga taotlejate soovidele ja eelistustele. me arutasime seda hiljuti ja mina sain aru, et et komisjon jagas parlamendi seisukohta selles küsimuses, mis tähendab seda, et et varjupaigataotlejate eelistusi tuleks arvestada ja niiviisi on võimalik vältida täiendavaid rändevoogusid. kui aga nõukogu esindaja võttis sõna, siis tundus, et selles küsimuses oli nõukogul negatiivne seisukoht, nagu ütles juba varem Soraya Post, see muutub teatud deporteerimise viisiks äh, riikidesse, kus varjupaiga taotleja ei tunne ennast koduselt. seetõttu mina tahaksin küsida, kas komisjon jagab äh, parlamendi seisukohta, mida on väljendatud nimelt seda, et varjupaiga taotlejate enda soove tuleks võimalusel arvestada? turvalised päritoluriigid, väga paljud eelkõnelejad on seda kommenteerinud, me teame, milline on olukord Türgis näiteks, kus äh, ajakirjanduse vabadus ei ole just ideaalses olukorras ja kus relvarahu on rikutud. Äh, komisjon ütles, et äh, nimekirjas on seitse riiki, kuid samas tuleb ka kiirmenetluse võimalust arvestada kas Türgit tuleks rakendada just selle kiirmenetluse käigus eh, kohe esimesel päeval, mida komisjon arvab sellest? komisjon on samuti öelnud, et me peame keskenduma nendele isikutele, kes praegu põgenevad sõja eest, ma olen loomulikult sellega nõus aga mida ette võtta nendega, kes küll saabuvad Euroopasse, kuid ei ole põgenenud konflikti piirkondadest või sõdadest, vaid põgenevad teistel põhjustel, sest ka neid inimesi on palju. me peame leidma ka nende isikute jaoks õiguslikud lahendused, kui nad tahavad tulla Euroopasse töötama. meil on ümberpaigutamise mehhanism, kuid samas tuleb ka nende isikutega arvestada Eh, kui me saame hea ülevaate sellest, mis tegelikult toimub. järgmisena proua Dali. Eh, tänan, esimees. ma räägin eh, nii lühidalt kui võimalik, ma keskendun ümberpaigutamise mehhanismile. komisjoni poolt välja pakutud on küll samm õiges suunas ja seda kindlasti, kuid me ei saa seda käsitleda vaakumis, nagu juba varem mainiti see toimib ainult siis, kui meil õnnestub muuta Dublini süsteemi. teatud mõttes äh, see on mõttekas samm ja see võib tagada äh, edukalt nende tulemuste saavutamine, mille poole me pürgime. me oleme aastaid mõistnud, et Dublini süsteemi tuleb muuta ja need erinevad lahendused on omavahel seotud, me ei saa üksikuid lahendusi vaakumis käsitleda, sest need mõjutavad ka teisi lahendusi, mida Äh, rakendatakse. ma tahaksin esitada paar küsimust komisjonile ümberpaigutusmehhanismiga. komisjon ütleb, et välja paljutud äh, ümberpaigutusmehhanismi kasutatakse hädaolukorras. kas komisjon võib selgitada, mida ähm, peetakse hädaolukorraks, kas see tähendab hädaolukorda äh, tervele Euroopa Liidule eh, või ühele liikmesriigile ja ma küsin seda seetõttu, sest varem on esinenud olukordi, kui riik, liikmesriik ja siin ma viitan konkreetselt Maltale, eh, mainis, et saarel on tekkinud hädaolukord, kuid seda ei käsitletud kui hädaolukorda üle kogu Euroopa Liidu. teine küsimus eh, puudutab komisjoni poolt mainitud kriteeriume. komisjon ütleb, et mehhanism toetub neljale kriteeriumile, millele igalühel on antud oma osakaal, elanike arv, töötute arv, varjupaiga taotlejate arv ja ähm, taotlejate arv SKT kohta, kuid komisjon ei maini riigi suurust ja ma tahaksin kuulda komisjoni arvamust selles küsimuses, sest äh, riigi suurus ja riigi suutlikkus on olulised kriteeriumid äh, ja neid tuleks kaasata ka nende äh, osakaalude kriteeriumid alla. järgmisena Ska Keller, palun võib-olla ma istun äh, vale tooli täna, tänan äh, komisjonile selle alalise ümberpaigutamise mehhanismi kohta. oluline, et me saaksime selle, sest äh, me ei saa enam jätkata ühe erakorralise hädaolukorras ümberpaigutamisega teise järgnevaga. me ei tea, mis järgmisena toimub, sest ähm, igal ajahetkel see olukord muutub ja meil on vaja alalist mehhanismi sellisteks äh, kriisiolukordadeks ja seda me ootame ka nõukogult ja meie parlamendina soovime olla kaasseadusandja ja seda ma olen nüüd kolleegile, et tuleb arvestada ka pagulaste eelistuste ja soovidega, sest vastasel juhul me ei saa ära hoida teiseseid rändevoogusid ja nõukogu ning komisjoni poolt viimasel ajal välja öeldud liigub vales suunas, sest see Äh, õõnestab juba vastu võetud pagulaste õigusi, mida me oleme reguleerinud erinevate varjupaiga regulatsioonidega. ja parlamendina on meil oluline teostada kontrolli väga täpselt selle üle, äh, äh, milliseid õigusakte muudetakse ad hoc hädaolukordade otsustega see on oluline, sest repressiivsed meetodid ei aita, need hakkavad õõnestama inimeste õigusi me peame äh, kõigepealt äh, tuvastama, millised on ähm, äh, seaduslikud varjupaigataotlejad ja nii vastuvõttev riik, e, et pagulane saaks olemasolevast otsustest ka kasu. ja nagu kolleegid on öelnud, tuleb arvestada ka sellega, kuhu pagulane soovib minna olla avatud, vastuvõetav, kui riik ütleb, ei soovi pagulasi vastu võtta, äh, vastu võtta, siis loomulikult keegi ei taha sinna minna, sest inimesed kardavad, mis neid ees ootab. aga kui riik ütleb, et te olete teretulnud, me teeme oma poolt jõupingutusi, et teid korralikult vastu võtta ja integreerida teid ühiskonda, siis olukord oleks teistsugune. tänan. tänan. härra Holmeier äh, kui koordinaatoriks ja eh, härra Kirkus. suur tänu tundub, et kolleegid on juba kõik ära öelnud, aga mul on kaks küsimust, mis puudutab neid kontaktpunkte. Eh, see on eh, pagulaste kiireks registreerimiseks ning taotluste läbivaatamise kiireks menetluseks väga tähtis. me ei ole aga neid näinud, me ei tea, kus kohas nad asuvad, tahaks teada täpsemalt nende kohta. teiseks mis puudutab viimaseid arenguid, siis siin on äh, erimehhanism, siin on ajutised meetmed ja äh, siis on need kvoodid ja numbrid, veel tahaksin komisjoni käest küsida, et mis juhtub siis, kui riigid ei äh, kasuta, kasuta lihtsalt neid erilisi mehhanisme ja ei joondu vastavalt nendele um,. Ne. järgmisena härra äh, Halle Aho. Äh, tänan, esimees, räägin soome keeles. minu küsimus päritoluun. mis puudutab turvalisi päritoluriike ja nende määramist, kas komisjon on, on seda arvamus, et Euroopa Liidul peaks olema ühine lähenemine ka selliste oluliste päritoluriikide kohta nagu Iraak ja Somaalia äh,? ja nendes asuvates erinevates piirkondade suhtes. hetkel liikmesriikide tõlgendus sellest äh, erineb. osa liikmesriike äh, peab mõningaid Iraagi ja Somaali piirkonda nii turvalisteks, et nendest tulevad äh, pagulased ei vaja kaitset. teised aga Äh, annavad kõikidele nendest riikidest tulevatele pagulastele varjupaika. see on viinud selleni, et tuhanded iraaklased ja somaallased on viimastel kuudel rännanud läbi Saksa, Taani ja Rootsi Soome. kuigi vastavalt äh, reeglitele peaksid nad registreeruma esimeses turvalises sihtmaa riigis. kuid see on sihuke spontaanne rände äh, liikumine ja registreerimatus äh, äh, õõnestab Schengeni äh, süsteemi usaldatavust. liikmesriigid hakkavad paremini valvama oma riigipiire selliste aga selliste eriliste erakordsete rändevoogude liikumist ei saa ohjata. ja viimasena saab sõna e ja seejärel proua Holmeier, ta ei olnud kohal siis, kui koordinaatorid sõna said ja seejärel sõna kahel raportööril, et sellist terviklikku lähenemist äh, pidada ja meil on veel äh, kaks arutelu selles äh, teemaplokis. ja palun pidage kinni distsipliinist ja arvestage minu ettepanekuga ja viimasena saab sõna selles plokis härra Debre. Gerard, sina oled järgmine uh,. Merci, president. Uh, mon intervention suur tänu, härra esimees. ma jätkaksin sealt, kus Cecilia pooleli jättis ja äh, olen Ceciliaga täiesti nõus. kõigepealt ma kuulsin, et siin äh, öeldi, et äh, Dublin on surnud. ja nüüd, kus me võtame alalise süsteemi vastu, kui on see süsteem siis, siis nelikümmend protsenti inimestest tulevad liikmesriiki keda saab ümber asustada, ehk siis kuuskümmend protsenti äh, jäävad vastuvõtja riiki. kui homme näiteks kakssada tuhat äh, pagu-, varjupaiga taotlejat tuleb Itaaliasse, siis äh, kaheksakümmend prot-, kaheksakümmend tuhat saab ümber paigutada ja sada kakskümmend tuhat jääb Itaalia ametivõimude ümber paigutada. nii et solidaarsus küll, aga solidaarsus ainult neljakümne protsendi ulatuses ja me ei suuda koormust jagada mõningatele riik, mõningate riikide puhul, äh, kui me võtame äh, vähem kui poole teiste liikmesriikide kanda. inimest ei saa ümber paigutada, kui ta ei kuulu konkreetsetesse rahvustesse, seitsekümmend viis protsenti varjupaiga taotlejatest olid vastuvõetavad. miks äh, siis seitsekümmend viis protsenti, millised riigid on vastuvõetavad? mis puudutab äh, turvaliste päritoluriikide nimekirja, siis ma tean, et see süsteem on olemas ja põhimõtteliselt äh, mul ei ole midagi selle nimekirja vastu, pidades silmas neid riike, kes seal nimekirjas on, välja arvatud üks riik, Türgi. kui vaatate, kui paljudele varjupaigataotlustele tü-, maket-, äh, Jugoslaavia endisest vabariigist äh, Makedooniast ja teistest äh, Lääne-Balkani riikidest jah, öeldakse, siis need on null, null koma üheksa, null koma kolm ja selles piirkonnas aga, aga um-, kakskümmend neli protsenti Türgi taotlustele, tegelikult on ju tegelikult enamuse survega selles liikmes selles riigis ja tõesti on palju neid, kes satuvad tagakiusamise ohvriks, seetõttu selle riigi nimekirja võtmine ei ole mõistlik. aga siis veel, ümberpaigutamine. inimesed saadetakse edasi ühest riigist, kuhu nad on tulnud, millised, millised doku-, milline dokument neile kaasa antakse, kas transiidiviisa ja kes otsustab, millise dokumendiga see isik peaks piire ületama. siis delegeeritud aktid delega-, delegeeritud aktid on väga olulised. ma arvan, et me võime sellest rääkida ka, rääkida ka põhjalikumalt, anda delegeeritud aktidega võimaluse komisjonil kõikide asjade üle otsustada, paistab olevat üüratult suur privileeg komisjonil, nii et sellest peaks põhjalikumalt rääkima. proua Holmajärv. esimees, austatud kolleegid kõigepealt, äh, mis puudutab ümberpaigandus, paigutamismehhanismi, siis äh, küsimus komisjonile minu poolt. liikmesriikides on arutelusid selle kohta, kuidas üks riik, kust pagulased äh, teise riiki peadaks, peaks ümber jaotama või ümber viima äh, kui palju peab nendel riikidel olema võimalik äh, tõestada pädevust või võimekust äh, selliste äh, manöövrite tegemiseks, sest muidu läheb ebavõrdsus liikmesriikides veelgi suuremaks, kui need riigid on rohkem võtnud vastu pagulasi, kui nad saavad ümber jaotada me ei taha kindlasti lõhet liikmesriikide vahel veelgi suuremaks ajada. teiseks, Äh, sekundaarsed ümberjaotamised, kui pagulased äh, jaotatakse äh, liikmesriikidesse, mis ei ole selle inimese jaoks kõige meelepärasem koht, kuhu minna. kuidas komisjon plaanib siin tegutseda äh, et takistada kohest pagulasse edasiliikumast eh, oma soovitud riiki. sellepärast, et eh, sellisel juhul ei ole ümberjagamismenetlusel ju mitte mingisugust mõju ega, ega mõistlikkust, kui need inimesed ikkagi sinna ei jää, kuhu nad on ümber jaotatud. Eh, need, kes asüüli taotlevad mitmes liikmesriigis, eriti just Rootsis ja Saksamaal on kolmandik äh, nendest, kes tulevad, üldse äh, taotlust ei avaldagi. Äh, kuidas neid siis korralikult tagasi suunata ilma, et nende tervist või elu miski ohustaks, sest Äh, väga paljud inimesed äh, taotlusi ei esita, nad ei taha ennast kuidagi registreerida, nad ütlevad väga selgelt, et nad ei taha asüüli taotleda ja nad ei taha ka seda teha üheski teises liikmesriigis. nii et me räägime nendest, kes ei taha asüüli taotleda, kuidas toimub nende tagasiviimine. Äh, ja kolmas riik, turvaline riik, Türgi nimekirjas kas äh, komisjon analüüsis äh, neid kahtekümmet nelja protsenti taotlustest äh, lähemalt, kui ma vaatan Saksamaa andmeid, siis on selge, et siin on lisakaitse andmise vajadus, sellepärast et osaliselt tulevad need inimesed piiriregioonidest ja just Süüria piiriregioonist, konkreetsetest konfliktipiirkondadest. ma arvan, et ka Türgist eh, tulevate taotluste eh, heakskiitmine peab olema eh, seoses sellega, kuivõrd suured on sealsed probleemid ja me peame oma partnerriigiga seda arutama, eriti kui me räägime kurdi kogukonnast ning sellest sõjalisest konfliktist seal see on kindlasti üks teemadest, mida peame Türgiga läbi rääkima, kui kuulutame ta turvaliseks kolmandaks riigiks proua Stevens, palun. Dank u wel, voorzitter en collega's. Eh, suur tänu, esimees, daamid ja härrad. ma tean, et eh, ma kordan eelkõnelejaid, kuid ma tahan siiski mainida seoses selle eh, kohustusliku ümberpaigutamise kavaga, sellest ei piisa me oleme jätnud kahe silma vahele vajaduse kaitsta oma välispiire ja Euroopa Liidus praegu valitsevad riiklikud huvid ja ei aita lahendada varjupaiga taotlejate probleemi. meid üllatab äh, selle kava vähene ambitsioonikas see ümberpaigutamise kava tegelikult võimaldab uusi rändevoogusid Lääne-Euroopasse seoses nende eh, autoskvootidega ja samal ajal liiguvad rändajad eh, läbi Schengeni alade ja nema, nendega tegelemine jääb unarus ja Schengeni õigustiku olemasolevaid eeskirju ei kohaldata asjakohaselt. meil on vaja korralikke menetlusi ja tegevust, mis võimaldab neil väljendada solidaarsust Kreeka ja Itaaliaga, kes on samuti äh, jäetud äh, vajaliku tähelepanuta, isegi nende äh, kuumad saabumiskohad, hotspots, kus Frontex ja Euroopa Liit üritab mõjutatud liikmesriike abistada. Euroopa Liit on üles kutsunud suurema abi andmisele muutmata olemasolevaid eeskirju. me loodame, et äh, nõukogus võetakse vastu seisukoht, äh, mis toetab ülemkogu seisukohti. suur tänu. Äh, Kuratsa, palun. tänan, esimees ma kõigepealt toetan komisjoni ettepanekut alalise ümberpaigutamise mehhanismi kohta, me peame selle rakendama nii kiiresti kui võimalik ja samuti toetan ettepanekut kaas- otsustuse menetluse kohta. mul on mitu küsimust komisjonile. kuidas komisjon näeb jaot-, kohustuste vaatust liikmesriikide vahel, kes ümber paigutavad ja kes vastu võtavad, kes otsustab, kuidas, kui palju isikuid, keda nad valivad? ja kes langetab lõpliku otsuse ja kuidas see hakkab tegelikkuses toimima, arvestades sellega, et hetkel saabub Euroopasse väga palju isikuid. teine küsimus puudutab lapsi. kas selles ümberpaigutamismehhanismis on nähtud ka midagi prioriteetsete meetmetena lastele Äh, alaealistele perede ühinemisele. kolmandaks, äh, te ütlete, et see rakendub delegeeritud õigusaktiga. kas te võiksite palun täpsemalt selgitada, millised on olukorrad nende kriteeriumite kohaldamisel ja millises olukorras see mehhanism äh, aktiveeritakse? järgmine küsimus on sarnane Monika poolt esitatud küsimusele mis siis juhtub, kui isik paigutakse ümber teise liikmesriiki, kas see ümberpaigutus kehtib ainult selle liikmesriigi suhtes, saavad need isikud vaba liikumise Schengenis, sest me teame, et mõned liikmesriigid on meelepärasemad äh, pagulaste seas kui teised, äh, kui äh, need paigutakse ümber ühte liikmesriiki ja sealt nad liiguvad järgmisesse meelepärasesse, siis see ümberpaigutamise mehhanism tegelikult de facto ei toimi. ja samuti tuleb arvestada ka nende isikute eelistusi, kuid samas meil on vaja tõeliselt toimivat ümberpaigutusmehhanismi. rääkides turvalisest päritoluriikidest, ma tahan küsida, miks komisjon on äh, teinud ettepaneku kohustust ka ümberpaigutamise süsteemi suhtes ja mitte ümberasustamise mõttes, sest ümberasustamine on õiguslik viis. miks me ei kasuta seda resettlement tüüpi ümberasustamist? ja see välistab äh, äh inimestele tekkiva ohu, äh, kes üritavad reisida, rännata meie välispiiridele ja see on küsimus, mille suhtes ma soovin komisjonilt selgitus. turvaliste päritoluriikide ettepanekut ma igati toetan ja ma kuulsin kolleegidelt äh, ühte asja, mis mulle tundus kummalisena. komisjon ütles selgelt, et sellega ei kahjustata iga üksiku juhtumi hindamist ja see puudutab ka Türgi, sest ma saan aru, et toimub äh, iga inimese taotluste äh, hindamine, inimesed ei saadeta massiliselt tagasi Türki või kuskile mujale. teine küsimus, äh, nimekiri, äh, vabandust, liikmesriikidel, kellel on omad nimekirjad ja mis erinevad komisjoni poolt välja pakutud nimekirjast, kuidas neid ühildada, kuidas see tegelikkuses hakkab funktsioneerima? ja kolmas küsimus, mis saab Gambiast, Pakistanist ja teistest riikidest, kus praegu saabub väga palju rändajaid, kes on majanduspagulased ja mitte põgenikud selles mõttes, kui loomulikult kõikidel nendel on õigus taotleda varjupaika. kas komisjon hakkab piirama turvaliste päritoluriikide nimekirja ainult kandidaatriikidega või peab silmas ka teisi riike, kus tuleb rohkem majanduslikke põhjustel äh, välja rännenuid. järgmisena härra Poliesi. tänan, räägin lühidalt, sest äh, paljus sellest, mida ma tahtsin öelda, on juba eelkõnelejate poolt öeldud. ma nõustun sellega, äh, mis sisaldab komisjoni poolt välja pakatud teises rändepaketis ja ma loodan, et nõukogu jälgib eeskuju ja võtab selle vastu ja see tähendaks meie kõikide jaoks väga õiget sammu õiges suunas. Äh, kui me räägime just selle alalise ümberpaigutamise kavast, mis on väga heas tasakaalus minu arvates ja kus arvestades ka töötuse määraga, võib-olla võiks üle vaadata selle kümneprotsendilise osakaalu jaotuskvoodist. kuid äh, mul on küsimus turvalise päritolu riikide nimekirja kohta kui varjupaiga taotleja on nimekirjaga antud riigi kodanik, siis tuleb tema taotlust analüüsida. kui kiiresti seda taotlust menetletakse näiteks? ja mida toob endaga kaasa see uus menetluskord? me peaksime rohkem mõtlema ka taoliste pagulaste tagasipöördumise peale, sest viimase aja sündmused mõjutavad meid kõiki negatiivselt. sest on isikuid, kes tuleks tagasi saata ja komisjon peaks tegema rohkem selle nimel, et oleks võimalik teha vahet pagulaste, varjupaigataotlaste ja majanduspagulaste vahel. suur tänu! ja lõpuks palun sõna võtta mõlemal äh, reportööril, et sellist terviklikku lähenemist saada. Äh, te ei olnud siin meie arvamuste vahetuse alguses, kas te tahate võtta sõna nüüd või pärast kahte järgmist päevakorrapunkti? Äh, järgmised kaks punkti on palju lühemad, seega otsustage ise, kas te soovite võtta sõna nüüd või kogu arutelu lõpus. kas te soovite sõna nüüd? palun So Mrs Metsola first. Grazie, su presidenti, dispiaci. suur tänu. aga ma pean järg-, järg-, ühel, ühele teisele koosolekule minema ja ma ei tea, kas ma lõpuni saan paraku siia jääda. minu poolt paar kommentaari, väga tore, et me räägime sellest teemast. ja et me räägime sellest täna, paar tundi enne seda, kui äh, siseministrid kokku tulevad vaatame neid ettepanekuid, mis on tehtud kaasotsustamismenetluse raames, mis tähendab seda, et Euroopa Parlament on ähm, Euroopa Liidu ministrite nõukoguga äh, samadel alustel, nii peaks see ka jääma. ma arvan, et täna pärastlõunal saame me rohkem teada sellest, liikmesriigid on jäänud oma äh, seisukohtade juurde, loodetavasti, et nii see, et asi nüüd edasi areneb, mitte lihtsalt ei korrutata samu asju kohtumisest kohtumisse, mis puudutab ümberpaigutamist, siis ma arvan, et me peaksime tingimused läbi vaatama. me ei peaks ähm, võtma vastu mehhanismi, mis ühe või teise äh, liikmesriigi seab äh, ebaproportsionaalselt raskesse olukorda minu peamine sõnum on aga, et me peame selle ettepaneku vastu võtma, sellepärast et me oleme seda kaua oodanud. ajutist kaitsemehhanismi ei saanud kasutada liikmesriikide õiguslike vastuväidete tõttu, loodetavasti nüüd siis jõuame mehhanismini, mis toimib. mis puudutab individuaalseid eeliseid, siis äh, paljud kolleegid on öelnud, et Äh, pagulaste eelistusi tuleks arvesse võtta. meie oleme sellega nõus ja see resolutsiooni ettepanek, selles resolutsiooni ettepanekus, mille me kaks nädalat tagasi vastu võtsime, me ka seda ütlesime, kuid need tuleks siiski kaasata. Nende inimeste õigused peaks olema meie tegevuse keskmes. kuid liikmesriigid ei tohiks äh, siin kasutada ära ettekäändena seda äh, mitte riigi äh, vastuvõtmise poliitikas. Ähm, nad ei tohiks, liikmesriigid ei tohiks öelda, et mitte keegi ei taha meie riiki tulla, selle ja seetõttu ei ole ka meil vastavat varjupaigasüsteemi, me peaksime siin ikkagi natuke survet avaldama. mis puudutab ähm, turvaliste päritoluriikide nimekirja, siis oleme sellega nõus, meie fraktsioon on seda alati soovinud kui vaatame EASO, Euroopa pagulaste varjupaiga tugiameti äh, hinnanguid, siis äh, näeme, et äh, väga suured on erinevused selle vahel, millised, milliseid varjupaigataotlusi vastu võetakse, mida, keda tagasi saadetakse ja nii edasi ja nii edasi. kallid kolleegid, ma arvan, et me peame seda rohkem analüüsima kui äh, pagulaste surve muutub üha suuremaks äh, ka riikidest, kus äh, ei ole tegelikult probleeme. suur tänu, proua Koenge. ma tahaksin rääkida pärast järgmise kahe punkti käsitlust. suur tänu. Läheme siis komisjoni juurde, komisjoni vastused konkreetsetele küsimustele, palun. suur tänu siin esitati vist umbes kaheksakümmend küsimust äh, komisjonile. eks seal ole mingisuguseid alateemasid, ütleb esimees, võib-olla kaheksakümmend eraldi küsimust, aga, aga jah. komisjoni esindaja jätkab, ma püüan vastata äh, enamusel nendest küsimustest, äh, kuid me räägime ka kahest õigusloomelisest ettepanekust, kui me sellest põhjalikumalt hakkame rääkima komisjonis ja analüüsima seda, siis ma saan ka täpsemalt vastata esimees katkestab, mõned küsimused olid väga täpsed, mida esitasid liikmed, võib-olla võiksite neile vastata isegi kirjalikult, ma ütleksin seda juba kohe algusest ära, sellepärast et mõned küsimused olid väga tõsised, tõsised oma olemuselt. komisjon jätkab. ma püüan vastata suuremale osadele küsimustest praegu ja kui vaja, siis veel ka kahepoolselt nelja silma all, kõigepealt kriisikeskused ja nende tähtsus ümberpaigutamise süsteemiga seoses. meil on vaja Frontexi ja ASO Europoli toetust nendes kõige tähtsamates piiririikides, liikmesriikides, selleks, et toetada neid liikmesriike ja selleks, et ümberpaigutamissüsteem hakkaks toimima. me teeme seda Itaalias, me teeme Kreekas, me, meil on seal vastav personal, oleme loonud piirkondliku ameti Sitsiilias Katanias ja, ja Püreusel Kreekas, kus koordineerime ametite tegevusi ümberpaigutamisega seoses, kandes hoolt selle eest, et inimesi registreeritakse, nende sõrmejäljed võetakse ning äh, kõik toimuks vastavalt Euroopa Liidu õigusaktidele. see on väga oluline ning äh, me eraldame selleks palju ressursse. mis puudutab Dublini küsimusi, kas Dublin on surnud või Dublin ei ole surnud, see on filosoofiline küsimus kuid äh, ega see Dublin tegelikult surnud pole. me püüame Dublinit lihtsalt muuta, Dublinit parandada selle alalise kriisimehhanismi abil ja selle süsteemi abil tahaksime me siis Dublinit muuta paremaks. aga see põhimõte, et inimesi saab tagasi saata nendesse riikidesse, kus nad äh, Euroopa Liitu siselesid, äh, äh, see jääb kehtima, me loome lihtsalt ümberpaigutamise mehhanismi selleks, et leevendada pisut liikmesriikide koormat, mis on tingitud Dublinist. miks nii? sellepärast, et varjupaiga taotlejad ei saa otsustada, millisesse riiki nad lähevad, nad põgenevad oma elu eest, nad saabuvad Euroopasse, Euroopa kaitseb neid kuid varjupaiga taot-, staatusele ja staatus ei tähenda seda, et sa saad ise valida, kuhu sa lähed, kas sa lähed Saksamaale, kas sa lähed Rootsisse, see on ümberpaigutamise süsteemi äh, põhimõte. Äh, ja see puudutab sekundaarset liikumist, kui sekundaarset liikumist lubada, siis ümberpaigutamine ei toimi ja ka Dublin ei toimi. me peame kandma hoolt selle eest, et sekundaarset liikumist piiratakse nii palju kui vähegi võimalik. mida see tähendab aga varjupaiga taotlejate eeliste seisukohast, mõned liikmed ütlevad, et liikmesriik, et varjupaiga taotlejatel on, on õigus valida. ei, neil ei ole õigust valida, nad saavad öelda, kuhu nad tahavad minna, aga kui neil oleks õigus valida, siis võib-olla kõik läheksid äh, Saksamaale ja Rootsi. ja see ei ole õiglane. me tahame arvesse võtta varjupaigataotleja eelist lähtuvalt, eelistusi lähtuvalt objektiivsetest kriteeriumitest, keeleoskus näiteks, kui inimene räägib saksa keelt, siis on tõenäolisem, et ta läheb Saksamaale. kvalifikatsioonid näiteks võtame arvesse siis varjupaigataotleja eelistusi, kuid varjupaigataotlejal ei ole õigust valida äh, sihtriik. seda tuleb arvesse võtta ja ümberpaigutamisel äh, EASO abiga võetakse neid eelistusi arvesse, kuid mingisuguseid tagatisi ei anta, et äh, varjupaiga taotleja tõesti saab sellesse riiki, kuhu ta tahab minna mis puudutab äh, neid teiseseid liikumisi Euroopa Liidu sees või sekundaarseid liikumisi, kui inimene saadetakse ümberpaigutamise teel Poolasse ja siis äh, kaks päeva hiljem saabub ta Saksamaale, siis Saksa ametivõimudel on õigus saata ta Poolasse tagasi, sellepärast et ta on ümberpaigutamisega seoses saadetud Poolasse meil on äh, vaba liikumise põhimõte, inimene võib reisida Schengeni alal, kuid tal ei ole õigust valida endale elukoht teises liikmesriigis äh, vähemalt esimese viie jooks-, aasta jooksul. Äh, nagu ka tavalise varjupaiga taotleja puhul äh, võivad ümberpaigutatud inimesed liikuda vabalt Schengeni alal, kuid ei või oma eluaset sisse seada teises liikmesriigis. mis puudutab EASO rolli, siis EASO roll ei ole mitte ainult nõuandev, nagu te näete ka kriisikeskuste puhul EASO aitab liikmesriike varjupaigataotlusi läbi vaadata, kui ta aitab ka liikmesriikidel määratleda varjupaiga, pagulaste profiili ja nii edasi ja nii edasi. EASO aga ei asenda liikmesriikide varjupaiga ametivõime, varjupaigaasutus ja seda lihtsal põhjusel äh, EASO-s töötab kaheksakümmend inimest. ärgem äh, seadkem su-, liiga suuri ülesandeid kaheksakümne inimese töölauale. varjupaiga varjupaiga amet Saksamaal praegu värbab kaks tuhat inimest. kui Assosso töötaks kakskümmend tuhat inimest, siis oleks see võimalik, aga kaheksakümne inimesega tõesti imesid teha ei saa ma rõhutaksin, me peame olema mõistlikud, kui me anname ülesandeid EASO-le ja Frontexile kriisiolukorras. mis puudutab turvalisi päritoluriike, siis selles nimekirjas mille me oleme esitatud, ma mainisin sellega seoses ka Kopenhaageni kriteeriume, kuid Kopenhaageni kriteeriumid ei ole tegelikult tingimuseks, millest lähtuvalt pannakse neid riike sinna nimekirja, see me lähtume varjupaigataotluse, varjupaiga direktiivi lisast. ma lihtsalt mainisin, et kandidaatriigid täidavad äh, suures osas Kopenhaageni kriteeriumi ja see on veel üks täiendav põhjus, miks nad peaksid selles nimekirjas olema, kuid äh, see nimekiri ei ole kivisse raiutud, nagu ähm, kavatsuste memorandumis kirja pandud, me vaatame ka teisi, kaalume ka teisi riike, Aafrika riike, Äh, keda võiks äh, sinna nimekirja panna, kuid äh, see eeldab kõigepealt nende riikide olukorra väga põhjalikku analüüsi, nii et võib-olla Kambja mingil hetkel võib sinna liiki, nimekirja lisada. kuid kõigepealt tuleb olukorda seal korralikult analüüsida, inimõiguste olukorda ja nii edasi, praegu meil puudub selline süviti minev analüüs. mis puudutab Lääne-Balkani riike, siis me liitumisläbirääkimiste käigus äh, jälgime väga tähelepanelikult äh, riikides toimuvat, äh, peatükk kakskümmend neli, me vaatame, kuidas on lood varjupaigasüsteemiga, kuidas on õigusriigi põhimõtetega ja nii edasi ja nii edasi, ka EASA on esitanud oma raporteid Lääne-Balkani riikide suht-, kohta ja seetõttu me otsustasime, et Lääne-Balkani riigid võib panna sellesse nimekirja ja nagu mitmed parlamendiliikmed, mitmed parlamendiliikmed ütlesid, see nimekiri ei tähenda, et taotlusi läbi ei vaadata, see võimaldab lihtsalt kiirmenetluse kasutamist, aga kõik taotlused siiski vaadatakse läbi lähtuvalt äh, selle taotluse individuaalsetest omadustest. ja varjupaiga taotleja võib alati esitada täiendavaid tõendeid selle kohta, et tema puhul näiteks Türgi pole turvaline päritoluriik. kui näiteks kurdi päritolu inimene küsib, esitab varjupaigataotluse Euroopas, öeldes, et ta ei tunne ennast turvaliselt Türgis, siis tal on õigus saada varjupaika, kui ta tõesti suudab tõendada, et, et ta vajab seda, see nimekiri ei tähenda, et inimesed ei saa mitte mingil juhul varjupaika ja et nad ei saa Euroopas kaitset, vaid nende puhul saab lihtsalt rakendada kiirmenetlust ja ametivõimud saavad keskenduda raskematele juhtumitele. mitmed siin mainisid Roma kogukondi ja kui me vaatame varjupaigataotlustele jaatavalt antud, jaatavaid vastuseid Roma inimeste puhul ähm, siis tegelikult äh, väga vähe on antud äh, pagulase staatust, äh, kui võtta arvesse elutingimused ei ole tingimuseks, miks anda pagulase staatus ja varjupaika, sellisel juhul me võiksime, kui, kui see nii oleks, me võiksime anda väga paljudele inimestele varjupaiga, aga kui on tegemist tagakiusamisega, siis on lugu hoopis teine rääkides päritoluriikide, turvaliste päritoluriikide nimekirjast, kui me võtame Euroopa nimekirjast äh, riigi ära, kas see mõjutab ka liikmesriikide äh, riiklikke nimekirju? jah, mõjutab äh, liikmesriikidel võivad olla oma nimekirjad, aga kui me võt-, paneme mingisuguse riigi Euroopa nimekirja, siis äh, võtame meie ohjad üle ja need riigid on ainult Euroopa tasandi nimekirjas. aga liikmesriikidel on oma riiklik, riiklikud nimekirjad, sellepärast et mõnikord on rändevood vägagi spetsiifilised, näiteks Bangladeshi inimesed lähevad, lähevad peamiselt ühte liikmesriiki, siis see liikmesriik võib äh, panna selle oma äh, turvaliste päritoluriikide nimekirja, kuid meie ei pruugi leida, et äh, Euroopa tasandi nimekirjas oleks see antud hetkel asjakohane. vaatan siin oma märkmed läbi, oodake hetk mis puudutab seda seitsekümmend viite protsenti, härra Dupre, Dupre esitas selle küsimuse, mida seitsekümmend viis protsenti tähendab. kui me vaatame neid riike, kus on üle seitsmekümne viie protsendi, siis Süüria, Eritrea, Iraak ehk siis näis, mis pärast vastuvõtmist, millised on need riigid, kus varjupaigataotlustele antakse seitsme, üle seitsmekümne viie protsendi jaatavaid vastuseid, miks me oleme seitsekümmend viis protsenti siin võtnud kasutusele, sellepärast et me tahaksime vältida seda, et Euroopa Liidu siseselt toimuks äh, väga palju liikumisi nende liikide inimeste poolt, kes ei vaja tegelikult äh, rahvusvahelist kaitset, äh, miks? sellepärast, et muidu me, on tagasipöördumise otsustega seoses äh, protsess raskem, kui on äh, riigid, kus äh, varjupaigataotlusi kust, kust in, pärit inimeste varjupaigataotlusi aktsepteeritakse vähe ja need inimesed lähevad äh, ümberpaigutamise kaudu näiteks Itaaliast Poolasse, Poola äh, ütleb äh,, annab eitava vastuse ja siis äh, Poola ametivõimud peavad hakkama neid inimesi tagasi saatma. oleme kõigepealt siis kulutanud päris palju energiat ümberpaigutamise peale, seejärel tagasisaatmise peale, aga äh, selle kriisikeskuse äh, mõte on see, et saata võimalikult kiiresti need inimesed tagasi oma koduriiki, kes ei vaja rahvusvahelist kaitset äh, ja teha seda siis äh, selles kohas, kus äh, nad Euroopa Liidu sisenesid, et me samal ajal saaksime pöörata suurema tähelepanu nendele inimestele, kes tõesti rahvusvahelist kaitset vajavad ja et nemad siis saaks saadetud sinna, kuhu vaja. praegu lapsa pilt küsis, miks mitte alaline ümberpaigutamise süsteem. Mm, jah, küsimus on üsna asjakohane, kui te kuulasite äh, president Junckeri olukord Euroopa Liidus kõnet, siis ta ütles, et järgmisel aastal me esitame ka alalise ümberpaigutamise süsteemi ettepaneku ja ka ümberasustamise ettepaneku, me tahame kõigepealt ümberpaigutamise äh, ettepanekut ja seejärel ümberasustamise ettepanekut kõigepealt, et tekitada solidaarsust Euroopa Liidus, aga ka äh, luua juurde seaduslikke võimalusi Euroopa Liitu tulekuks. räägiti sellest äh, ka, kuidas ümberpaigutamine praktikas toimub. me oleme võtnud vastu oma põhimõtted esimese neljakümne tuhande kohta, saime kokku EASO ja kõikide asjakohastega, et rääkida, kuidas seda praktikas ellu viia. tegemist on keerulise protsessiga, ma võin sellest rääkida pikalt, aga selleks võiks korraldada eraldi äh, koosoleku, kui see protsess on alguse saanud, siis oktoobri alguses, aga Itaalia-Kreeka EASA toetusel, võttes arvesse inimeste profiili, tuvastavad need inimesed, kes lähevad ümberpaigutamisele, liikmesriigid saadavad kolme päeva, kolme kuu jooksul oma kvoodid, äh, mida tuleb täita kahe aasta jooksul, äh, Soome võib-olla on otsustanud kaks tuhat võtta, võtab äh, viissada kohe ja seejärel viissada järgmisel aastal ja nii edasi ja nii edasi. Need tuleb, need kvoodid tuleb siis nagu paika panna ja siis lähtudes äh, varjupaigataotlejate profiilidest äh, pannakse paika, kes kuhu läheb, viiakse läbi turvakontroll, äh, et tagada, et äh, turvamäär on kõrge nende inimeste puhul, keda ümber paigutatakse. selles osalevad nii Itaalia kui ka siis riik, kuhu ümber paigutatakse ja siis me korraldame öö, transpordi nendesse paikadesse, kuhu inimene ümber paigutatakse. see on niiviisi paari sõnaga kokku võetud, mis siis toimuma hakkab. alustame esimese neljakümne kümnega või täpsemalt öeldes alustame esimese kolmekümne kahe tuhandega Äh, vaatame, kuidas asi praktikas toimib ja, ja siis ähm, saame vaadata ja äh, sellest õppida alalist süsteemi vastuvõetus. kõigepealt esimesed kolmkümmend kaks tuhat ja loodetavasti siis täna pärastlõunal ähm, saame järgmise kokkuleppeni ja meil õnnestub nende kahe ajutise ümberpaigutamise süsteemi kaudu koguda piisavalt palju kogemusi selleks ajaks, kui me vastu võtame alalise ümberpaigutamise süsteemi, sest et see on hädavajalik, nagu ma alguses ütlesin. ja ka paljud Euroopa Parlamendi liikmed on rõhutanud, et meil peaks olema alaline süsteem, et me ei peaks alati kriisilahendustest lähtuma. kuidas siis seda kriisimehhanismi käivitada, küsiti siin, ma arvan, et see on nüüd tekstis üsna selgelt välja toodud me võime määratust veelgi parandada, kuid me oleme öelnud, et kriis peab olema sellise ulatusega, et see on suureks surveks isegi toimivale hästi ettevalmistatud varjupaigasüsteemile, mis toimib igati vastavalt Euroopa Liidu akiile. proua Metsolale ütlen, et arvesse tuleb võtta ka liikmes, asjakohase liikmesriigi suurust. ei ole tegemist mitte Euroopa Liidu tasandist lähtuva tingimusega, vaid äh, lähtutakse konkreetse liikmesriigile arv-, ava-, avaldatud survest. mis puudutab äh, jaotusvalemit ja tingimusi, Äh, me ei lähtunud riigi suurusest, vaid rahvastikust äh, ja varjupaigataotluse, taotluste arvust per capita. ma arvan, et rahvastik on olulisem kui, äh, kui riik, aga võime kaaluda ka, kuidas seda jaotusvalemit parandada, võime sellest Euroopa Parlamendiga rääkida. ma arvan, et praegu minu poolt kõik härra esimees, härra Michel, kui keegi liikmetest soovib, et nende küsimuse, leiab, et nende küsimus ei saanud täpset vastust, võib-olla te siis saaksite vastata kirjalikult, aga mul on väga hea meel, et püüdsite võimalikult täpselt vastata kõikidele küsimustele, kui on liikmeid, et kelle küsimustele ei vastatud, proua Vimberg, võib-olla teil oli selline tunne, kas võib siis teha need küsimus, siis võiks neile vastata kirjalikult. vabandust, inimesed kes lähevad ühest liikmesriigist teise, siis äh, kasutatakse laissez-passer süsteemi nagu Dublini süsteemis. isegi kui inimesel ei ole dokumente, siis on meil oma laissez-passer läbipääsulubade süsteem. Äh, nii et äh, see ei ole mingisugune suur raskus, meil on juba kogemusi selles valdkonnas küll, aitäh. Teil on tõesti suur töö, kui kõikide nendele, kõigile nendele küsimustele vastata. härra Michel, jah, teie töökoorem on täna suur, aga nüüd läheksime siis meie ühise arutelu teise osa juurde. mitte seadusandlikud, mitte õigusloomelised dokumendid, välisteenistus, välispiirid, päevakorrapunktid kuus kuni kümme erinevad dokumendid, mis ei ole õigusloomelise protsessiga seotud, ähm, ehk võiksite siis need läbi vaadata um,? Sorry to be a bit jah, vabandust, et ma rääkisin äh, nii pikalt äh, Rääk.... või kui ma räägin liiga pikalt, räägime mitmetest päevakorrapunktist koos, nii et äh, eks ma kipun siis pikemalt rääkima. ja kolleegidele kes ei olnud arutelu alguses kohal, ütleb esimees, et me räägime, korraldame oma ühise arutelu kolmes osas ja teine osa meie ühisest arutelust keskendub nendele dokumentidele, mida ma siin mainisin, nii et palun, härra Michel. suur tänu, härra esimees. kõigepealt äh, komisjoni teatis äh, riigihanke eeskirjade kohta seoses praeguse varjupaigakriisiga me oleme täheldanud seda, et kui ametiasutused saavad, satuvad suure surve alla tänu rändevoogudele, siis äh, peavad nad oma vastuvõtuvõimet suurendama, leidma varjupaiku, peavarju, sõlmima uusi lepinguid äh, toidu, äh, riiete hangete kohta, tervishoiu pakkumiste kohta ja me tahaksime seetõttu riigihanke eeskirju lihtsustada selles valdkonnas. selles teatises toodi välja põhimõtteliselt kehtivad Euroopa Liidu eeskirjad selliste teenuste hangete korraldamise kohta. seda on võimalik teha väga kiiresti, väga lihtsalt ja praegused eeskirjad ja hiljutine riigihanke, hiljuti vastu võetud riigihanke direktiiv on piisavalt paindlikud. tegemist on teatisega, mille eesmärgiks on kohalike ametivõime, piirkondlike ametivõime liikmesriike aidata kui nad soovivad korraldada hankeid nende teenuste pakkumiseks. nii palju selle esimese punkti kohta. teine punkt, tagasisaatmine. võtsime vastu Euroopa Liidu tagasisa-, tagasisaatmise alase tegevuskava ja seda puudutava käsiraamatu. meie varjupaigasüsteemi usaldusväärsus on ohus kui me vaatame, kui palju varjupaika antakse Euroopa Liidus ja vaadatakse, kui suur on tagasisaatmise määr, siis on näha, et väga paljud inimesed tulevad, soovivad varjupaika taotleda, nende taotlusele vastatakse eitavalt, kuid nad teavad, et tagasisaatmise šanss on üsnagi või tagasisaatmise tõenäosus on üsnagi väike. nelikümmend protsenti ebaseaduslikest sisserändajatest äh, lahkusid äh, tõesti riigist ja kuuskümmend protsenti inimestest, kes saadeti ta ametlikult tagasi, äh, tegelikult ei läinud tagasi. see on problemaatiline, sellepärast et see saadab vale sõnumi majanduspõgenikele. Nad saavad aru, et tagasisaatmise poliitika ei ole piisavalt tõhus. ka see valdkond on meie ühisvastutuses tagasisaatmine on väga keeruline küsimus, võib-olla mõnedes liikmesriikides ei ole selleks eraldatud piisavalt ressursse, aga tegelikult äh, on ka väga raske saata inimesi tagasi mõningatesse kolmandatesse riikidesse, kes ei ole valmis tegema koostööd. me oleme teinud ettepaneku, kui milliseid samme võtta selleks, et tagasisaatmise süsteem ebaseaduslike sisserändajate puhul muutuks tõhusamaks. oleme ka teinud ettepaneku selle kohta, kuidas suurendada oma koostööd äh, päritoluriikidega ja transiidiriikidega. pean siinkohal ka toonitama, et kõik ettepanekud, mida me oleme teinud, on täielikult kooskõlas äh, rahvusvaheliste konventsioonide, inimõiguste standarditega, ÜRO hartaga ja põhiõigustega me tahame, et tagasisaatmise direktiivi rakendataks paremini, tagasisaatmise direktiivis on väga palju tagatisi ja turvameetreid, me tahaksime suuremat tõhusust, samal ajal kui me kaitseksime, kaitseme nende inimeste õigusi, keda hakatakse tagasi saatma, seegi on väga oluline. ja äh, esitame ka Frontexi määruse kohta aasta lõpus uue muudatusettepaneku selleks, et suurendada Frontexi äh, pädevusi ka tagasisaatmise küsimustega seoses, teeme ettepaneku, et äh, moodustatakse Frontexi äh, tagasisaatmise amet või tagasisaatmise kontor, kes aitaks liikmesriike tagasisaatmise protsessis, samuti tahame muuta Schengeni infosüsteemi selleks, et äh, kui tagasisaatmise otsus on tehtud, siis tuleb äh, see kohustuslikus korras äh, ka Schengeni infosüsteemi sisse viia, nii et ka teised liikmesriigid oleksid sellega kursis. kui üks liikmesriik viib äh, läbi tagasisaatmise otsuse ja järgmisel päeval see isik siseneb teise Schengeni liikmesriiki, siis teine liikmesriik peab olema teadlik sellest, et tema suhtes on kehtestatud tagasisaatmise otsus, nii et kaks õigusloomelist ettepanekut on tulekul. samuti suurendame me Frontexi eelarvevahendeid ning personali, kes tegelevad tagasisaatmisega. sellest räägime homme samuti nõukogus. mis puudutab välistegevust, siis me tahame suurendada oma koostööd Aafrika riikidega, päritoluriikidega iseäranis kasutades Cotonou lepingu artiklit kolmteist. see on väga hea alus ka tagasisaatmise alaseks koostööks ja teeme ettepaneku alustada võtmeriikidega uued läbirääkimised vast tagasivõtmise kohta ja selleks, et inimeste tagasivõtmist ja tagasisaatmist kiirendada. kui me räägime kolmandatest riikidest, siis me peame tagama ka seda, et äh, inimesed, kes tagasi saadetakse, ka lõimitakse koha peal hästi ja seetõttu oleme suurendanud äh, taasintegratsiooni projekti rahastamisvahendeid pärast seda, kui äh, toimub kohtumine meie sihtotstarbelise fondi tasand, tasandil. siis ähm, tagasisaatmisalane käe, käsiraamat see käsiraamat on lisaks meie teatisele, see tagasisaatmise käsiraamat äh, sisaldab juhtnööre liikmesriikidele, kes tagasisaatmisega tegelevad. see on juhtnöörideks politsei, ametivõimudele, piirivalvele, rände ametivõimudele, personalile, kes tegelevad, kes töötavad kinnipidamisasutustes ning kes tegelevad järelevalvega, nagu te teate, järelevalveasutused peavad jälgima tagasisaatmise protsessi. tegemist on puhtpraktilise käsiraamatuga, mis sarnaneb Schengeni piirivalveametnike käsiraamatuga tegemist on praktilise abivahendiga, kes aitab kohapeal töötajaid tagasisaatmise protsessi ellu viia. see on täiesti täiel määral kooskõlas tagasisaatmise direktiiviga, see ei ole mingisugune õigusloomeline dokument, vaid puht praktiline töövahend, igapäevases töös tekib ju mitmeid küsimusi. see käsiraamat töötati välja viimase aasta, viie aasta jooksul lähtuvalt tagasisaatmise direktiivi kontaktkomisjoni, kontaktkomitee äh, tööst ning Euroopa Parlamendi äh, sekretäriaat oli samuti äh, osaline selles töös. nii palju siis tagasisaatmisest. mis puudutab Aafrika Infrastruktuuri Sihtfondi, siis proua Mogherini käis Ahveti, Libe ja kontrollikomisjoni ühiskohtumisel viieteistkümnendal septembril ja tutvustas, kui ma ei eksi, ähm, rände välismõõtmealaseid prioriteete. nagu te teate, Valitase äh, tippkohtumisel ähm, üheteistkümnendal, kaheteistkümnendal novembril ähm, eraldatakse te,, tehakse ettepanek sihtfondi äh, eralduste kohta üks koma kaheksa vabandust, üks koma kaks miljardit eurot rändega seotud projektideks ja ka liikmesriigid, liikmesriike kutsutakse üles omapoolset panust panema sellesse sihtfondi. me tahame keskenduda rändega seotud projektidele, nagu juba ütlesin, tahaksime ka aita, aidata kaasa rändajate taasintegreerimisele, suurendada vastuvõtuvõimet Aafrikas, riigisiseselt ümber asustatud inimestele, samuti pa-, aidata pagulaste tingimusi parandada koha peal, samuti äh, noorte äh, arenguga seotud küsimustele tahaksime eraldada vahendeid, ma arvan, et me oleme, ma, ma olen vist kätsin kõiki neid küsimusi nüüd suur tänu, kolleegid, selle järgmistele mitte õigusloomeliste dokumentide kommenteerimisega seoses paluksin teil piirduda kaheminutise kõneajaga, sellepärast et kell üksteist kolmkümmend hakkame me järgmise päevakorrapunktiga pihta, see peab algama täpselt kell üksteist kolmkümmend, proua Holma, palun. Äh, esimees, austatud kolleegid, kõigepealt äh, tahaksin tänada komisjoni äh, selle eest, et nad andsid tegelikult väga hea ülevaate ja lühidalt sellest, kuidas on võimalik pagulaste küsimust lahendada. kõigepealt siis tagasisaatmise küsimus, tegemist on mitteõigusloomelise aruteluga äh, Äh, kindlasti räägime sellest edasi, siin tuleks ühest küljest äh, rääkida inimeste õigustest, üksikisikute õigustest, aga teisest küljest äh, on väga selgeks vaja teha ka see, et inimesed, kellel ei ole õigust liikmesriiki jääda, peab riskima sellega, et tulevikus nad tagasi saadetakse kui tagasisaatmine ei toimu, hoolimata sellest, et see peaks toimuma, siis siin äh, raskendab see nende inimeste vastuvõtmist, kes tahavad liikmesriikidesse jääda, nende tunnustamist äh, pagulastele samuti ja äh, loomulikult, kui me arvestame, kuivõrd palju on praegu inimesi meie juurde tulnud, siis tähendab see seda, et integratsioonikulusid, olgu siis meditsiiniteenused, haridus, transport ja muud hanked, selliseid kulusid on väga palju. Edasi Schengeni küsimuses, mis on siin planeeritud ning tagasisaatmise osas samuti, kuidas kujutab Euroopa Komisjon ette, mida on planeeritud tagasisaatmiste osas järgmistel kuudel ja nädalatel, kas teil on ülevaade, äh, kuidas Euroopa Komisjon on sellesse kaasatud? Te rääkisite ka eelarvest ning äh, ka äh, seda, et te tahtsite Frontexi töötajate arvu suurendada, samuti EASO ja Europolil on, on personali suurendamise vajadused praegu Äh, Frontex peaks aitama ka tagasisaatmise korraldamisel, kas te saaksite rääkida mingitest konkreetsetest numbritest või suurusjärgust, kui paljudest inimestest käib jutt? esimees ütleb, et järgnevalt saab koordinaatorite nimel proua Sippel sõna. suur tänu teile, esimees. tahaksin äh, komisjoni tänada selle kokkuvõtma ülevaate eest. Äh, ma ei taha hangete kohta eriti midagi palju öelda, ma arvan, et mõistlik on vaadata, kuivõrd eh, on võimalik menetlusi eh, lihtsustada, et teha ära seda, mis on vaja ära teha praegu ja kiiresti. tagasisaatmiste puhul peame me silmas pidama seda, et eh, tagasisaatmise delay aset, sellel on põhjused minevikus ei ole liikmesriigid seda näiteks tähtsaks pidanud, sellepärast et inimeste arv on olnud väike, aga teisest küljest on juhtumeid, kus humanitaarsetel ja muudel kaalus, kaalutlustel inimesi tagasi saata ei saa. ka seda peame arvesse võtma. ning edasi on mul käsiraamatu kohta küsimus. Äh, käesolevatel päevadel ja nädalatel on minu poole pöördunud mure, mures kodanikud, kes on kartnud, et tagasisaatmist tehakse igasugustel äh, võimalustega ja, ja kasutatakse igasuguseid äh, äh, lähenemisi, ka vägivalda näiteks, nii et tahaksin küsida, kuidas te sellele teemale lähenete? edasi, välistegevus ja fondid, tahaksin tuletada teile meelde, et see kaootiline olukord, mis on tekkinud Euroopas, ei ole seotud sugulaste, Äh, pagulaste arvuga kui sellisega, vaid äh, sellepärast, et äh, Euroopa Liidu liikmesriigid ei ole olnud tege-, tegutsemisvõimelised. pagulaste aitamiseks on olnud väga palju erinevaid võimalusi, fonde selle jaoks, aga sinna ei ole piisavalt panustatud kui ma räägin nüüd sellest pagulaste fondist, siis kas tõesti inimesed, kes tulevad äh, tuleviku äh, väljavaadete puudumisest äh, ja rahapuudusest või muust, kas need saadetakse välja, kasutatakse inimesi, kasutatakse seda raha nende inimeste toetamiseks või näiteks äh, pagulastele ette nähtud äh, raha suunatakse piirikaitsesse ja piiride tugevasse kontrollimisse. minu arust see ei aita, sellepärast et see ei tegele probleemi juurpõhjustega. edasi äh, siis kriisikeskustest, see ei ole konkreetselt ka päevakorras, aga üks küsimus mul siiski on, et kui juba Euroopa Liidu liikmesriikide vahel on väga erinevad menetlused, kuidas äh, asüülidirektiividega ümber käiakse, siis kuidas on võimalik, et kriisikeskuses otsustatakse väga lühikese aja jooksul kõikide Euroopa Liidu liik-, riikide jaoks, mida edasi teha? kas on see tegemist, kas on tegemist pagulasega, kes võiks jääda või tuleks tagasi saata? kas see otsus ei peaks olema Äh, siis äh, juba käimasoleva asüüliprotsessi osa. suur tänu, erikuulamine kriisikeskuse teemal toimub homme väga-väga oluline, ütleb esimees. järgnevalt palun äh, saab sõna proua Wikström. suur tänu äh,. räägin äh, rootsi keeles, ütleb proua Wikström, nii et pange äh, kõrvaklapid pähe head äh, kolleegid, tahaksin tänada ka täpselt samamoodi äh, komisjoni äh, kokkuvõtva sissejuhatuse eest, ma arvan, et meie arvamuste vahetus oli päris viljakas. meie muresid ei ole ilmselt ümber lükatud täielikult, aga vähemalt on nende küsimustega tegeletud ja vastatud ning selge on see, et töö käib. mis puudutab Aafrika infrastruktuuri sihtfondi siis see tundub väga paljulubav, paljud eh, inimesed on ju öelnud ja üles kutsunud sellele, et me peame kohapeal midagi ette võtma, et inimesed ei läheks oma koduriikidest ära. ja tõesti, viimane hetk on praegu käes, et me võtaksime selle vastutuse ja teeksime midagi. samuti peaksime me vaatama eh, seda olukorda, mis ikkagi siis toimub ÜRO pagulaslaagrites, kus pidevalt on vajaka ju rahastusest ning kus kõik tehakse selleks, et Äh, väga äh, hoolega ja tugevalt toetada neid tegevusi, mis praegu on ette võetud ja neid edasi ellu viia pagulaste aitamiseks. Äh, mis puudutab ümberasustamist, siis olukord on traagiline, proua Koratsa pildil on õigus, kui ta ütleb, et sellele just peaksimegi praegu oma tähelepanu pöörama. me peame tagama, et inimestel oleks garantii luua omale uus elu. viisteist tänastest Euroopa Liidu liikmesriikidest on nõus ümberasustamisega, mis tuleb ÜRO poolt kolmeteistkümnel liikmesriigil ei ole aga sellega midagi tegemist kahjuks Ehm, ma tuletan teile meelde, et Ameerika Ühendriigid võtavad vastu nelikümmend eh, protsenti eh, ümberpaigutamistest, mis ÜRO poolt eh, on ette pandud, see on lõviosa. liikmesriigid aga võtavad liiga vähe, see on täiesti skandaalne ja me teame, kuidas olukord selles osas on ma arvan, et meil on olnud väga hea arvamuste vahetus täna hommikul. ma arvan, et me oleme rõhutanud mitmeid punkte, mis meie jaoks on tähtis ja mis tuleb ka kasutada ära meie edasises töös. tahaksin äh, tänada äh, teid konstruktiivse ja väga äh, vajaliku vestlustelva eest. suur tänu. järgnevalt Kornelia Ernst, palun, ütleb esimees. Korneliat äh, ei ole saalis, siis Judith Sargentini järgnevalt, ka teda pole. proua Meer. proua Jotova siis järgnevalt, palun Благодаря, господин председател. Аз също ще говоря на български. Suur tänu, esinaine. räägin ka bulgaaria keeles, e, ütleb kõneleja. E, komisjonile mul on kaks küsimust, e, lühikesed küsimused. esiteks Frontexi sätete ümbervaatamine, milline on selle suund, kas Äh, siin reformitakse lihtsalt uut tagasisaatmisorganit või äh, äh, toetatakse pigem seda suunda, mida paljud kodanikud, et Euroopa piiridel peaks olema tugevam kontroll ja valve. Mm, ma tahaksin ka küsida, et kuna paljud välised liikmesriigid kasutavad oma sõjaväge selleks, et mis te arvate sellest, et sõjaväge kasutatakse selleks, et äh, tugevdada oma välispiiri? Äh, edasi, ettepanekud, mida me oleme arutanud viimaste päevade jooksul, äh, mis puudutab ajutist ja püsikaitsemehhanismi, kui nõukogus see läbi kukub, siis kas teil on plaan B? suur tänu ja järgnevalt Peeter Niidermüller saab sõna jah, tahtsin tegelikult öelda midagi neljanda, kolmanda ja neljanda punkti kohta tänases debatis, aga see teema on läbi, nii et ma tahtsin jah, veel kord kordab kõneleja, öelda midagi ümberjaotamise mehhanismi kohta, kolmas ja neljas päevakorrapunkt täna oli see, aga need punktid on juba läbitud. Teen tege-, siiski lühidalt ja küsin ära, esiteks, ma arvan, et on väga oluline seista selle eest, et lahendatud saaks kaks äh, probleemi, ümberpaigutamise äh, mehhanismi ja äh, ühtse turvalise päritoluga riikide nimekirja osas samuti. esiteks arvan ma, et ümberpaigutamise mehhanism on ainult esimene samm, meil on vaja integratsioonimehhanismi, mis toimiks tõhusalt, et pagulased saaksid integreeruda, et neil oleks võimalus leida uus elu Euroopas. see on üks asi. teine asi, komisjoni esindajalt kuulsin, et meil saab olema Euroopa ühtne nimekiri ja liikmesriikide nimekiri, see ei ole hea lähenemine Ungari ja teiste äh, riikide puhul on näha, et ohutute päritoluriikide äh, nimekiri äh, saab olema äh, igapäevaste poliitiliste huvide kähmlus pidevalt ja seetõttu on meil äh, turvaliste transiidiriikide ja turvaliste päritoluriikide Euroopa üles nimekirja, see on äh, oluline kui iga liikmesriigi eraldi nimekiri. Äh, vabandust, et jätsin esimeses osas teid vahele, ütleb esimees. järgnevalt äh, Toomas Tšižovski, palun. Äh, suur tänu, Claude, mulle sõna andmast. tahaksin jätkata sealt, kus Peeter Niedermeier lõpetas. ma tahaksin kõigepealt tänada komisjoni tehtud töö eest. kui ma lugesin neid dokumente, siis oli mul väga hea meel selle üle, et komisjon niivõrd ambitsioonikalt äh, seda probleemistikku lahendamas on ja et te olete ka teinud konkreetsed ettepanekud ja pannud need paberile. Äh, mis puudutab turvalise päritolu riike, siis äh, need riigid, mis on siin nimekirjas, ma olen nendega päri, sealhulgas ka Türgi, aga ma lisaksin siin ka Sri Lanka ja Bangladeshi näiteks. turvaliste päritoluriikide eh, nimekirja peame me uurima hoolikamalt. Tuneesia ja Egiptus on turvalised riigid ka minu jaoks. me peaksime eh, ka ära ütlema selle, et eh, riigid nendest, inimesed nendest riikidest tuleb tagasi suunata ja kiiresti Monika Hoolmeier juba ütles, et meile ei piisa ainult sellest, et äh, me lükkame tagasi asüülitaotluse, vaid me peame ka need inimesed reaalselt tagasi suunama. paljud inimesed, kes tulevad Aafrika riikidest, tulevad Euroopasse ja me peame nad äh, ohutult ka tagasi saatma, äh, sest muidu langevad need inimesed inimkaubandus kurjategijate ohvriteks, kui me need inimesed Liibüas tagasi saadavad, saadame, siis eh, juhtub see, mis juhtus Sitsiilia pagulaslaagritest. Need eh, inimesed eh, satuvad modernsete orjakaubitsejate ohvriteks. tahaksin siinkohal rõhutada, et komisjon peaks kasutama ära välisteenistuse abi ning püüda Aafrika riikidega kokku leppida ühtset äh, menetlust, milliste tingimuste kohaselt siis inimesi on võimalik tagasi saata. näiteks äh, Nigeeriast on äh, inimkaubitsemine kuritegu, kuriteo eest on ette nähtud väga kõrged karistused äh, ja seetõttu on olukord keerukas. tahaksin öelda ka, et elektrooniliste vahendite kasutamisel peaks tähtaega menetlemiseks vähendama kolmekümneks päevaks, kolmkümmend päeva ei ole väga pikk. järgnevalt palun proua Wimberg. suur tänu teile, esimees. me räägime siin tagasisaatmise direktiivist, mina ise arvan, et see on väga oluline ja mulle valmistab muret, et ainult nelikümmend protsenti inimesi suunatakse tagasi, eh, kes tagasi saata tuleks, see on murettekitav. aga meid ei üllata see tegelikult, sest kui meil on põhimõtteliselt avatud piirid, siis äh, pagulased lihtsalt tormavad Euroopasse. kui me vaatame Euroopat, siis vaatame Rootsit, siis väga paljud inimesed elavad seal illegaalselt. politseil ei ole mingisuguseid võimalusi kontrollida neid inimesi, kuidagi hoida neid kusagil niikaua, kui nad tagasi saata tuleks. ja see on tegelikult tänaste avatud piiride poliitika otsene järelm. seetõttu arvan ma, et me peaksime vaatama, eh, mis toimub liikmesriikide piiridel, eh, paljud eh, riigid seda olukorda üldse ei analüüsigi. kui me nüüd läheme edasi asüülisüsteemile Schengeni alas, siis äh, neliteist äh, kuud kehtivad äh, sõrmejäljed, mis on võetud ja edasi inimesed võivad liikuda, kuhu nad tahavad. praegu meil puudub kontroll selle olukorra üle, me oleme kaotanud kontrolli, inimesi tuleb aina juurde, piirid on avatud ja me ei saa sellega hakkama. proua Wikström ütles, et ÜRO-l ei ole kahesaja kuuekümne tuhandele inimesele anda toitu, sest neil puuduvad rahalised äh, vahendid. ja see ongi koht, kust king pigistab, meil on vaja inimesi konkreetselt aidata, just seal kohapeal on vaja avada oma südamed ja aidata, inimestel peab olema puhas joogivesi, võimalus äh, põldu harida, ise toitu kasvatada ja öö, äh, omada mingisugust elukohta ja see on koht, kus me saame aidata. järgnevalt palun, härra Void. suur tänu teile, esimees. Te esitlesite tagasisaatmise käsiraamatut ja seda väga öö, äh, veenvalt, aga päris palju on öö, äh, küsimusi kuuskümmend protsenti inimestest lihtsalt jäävad, nelikümmend saadetakse tagasi. kas need on Iraagi näitel siin, iraaklaste näitel äh, ainult toodud äh, arvud või puudutavad need protsendid ka teisi pagulasi, kes peaks tagasi saadetama? Ähm, kuidas on äh, suhtarvud Lääne-Balkani inimestega? ma kuulen ikka ja jälle inimesed tulevad ja ütlevad, et nad on süürlased, sellepärast et äh, inimesed, kellel ei ole dokumente, kes on oma dokumendid hävitanud ja ütlevad, et nad on süürlased, siis neid võetakse vastu, hoolimata sellest, kust nad tegelikult pärit on. Äh, nüüd räägite, et äh, Frontex loob eri tagasisaatmise organi, kuidas te kaheksakümne ühe töötajaga kujutate seda ette? kui me äh, Saksamaa näiteks toome, siis nemad on palganud kaks tuhat uut ametnikku selleks, et tegeleda äh, nende kriisidega, siis oleks vaja suurusjärgus kuus tuhat kuni kaheksa tuhat inimest, et aidata tagasisaatmistega. nii et ideed on head, aga neid ei ole võimalik rakendada, kui äh, inimestel ei ole tegelikult mingisugust põhjust oma koduriiki tagasi pöörduda ma arvan, et eh, kui te vaatate, et eh, ühe asüülitaotleja eh, kohta on ette nähtud viis tuhat eurot Euroopa Liidu poolt, kas seda raha ei ole võimalik koduriikides kasutada niimoodi, et inimestel oleks suurem motivatsioon koju tagasi minna ja tagasisaatmiste puhul on tihti nii, et pagulased lähevad lihtsalt mõnda teise riiki või ei lase ennast üldse registreerida niimoodi, nagu tihti praegu juhtub. kui inimest ei registreerita, siis ei ole teda võimalik ju ka tagasi saata. aitäh! ja viimasena äh, saab sõna selle arutelu käigus härra öelnud, ma tegelikult toetan komisjoni lahendust iga selle sammu, iga selles sammas, see on hädavajalik, kuid samas tuleb mainida ja see on kahetsusväärselt traagiline, et me oleme jõudnud sellisesse seisundisse, nagu me praegu oleme ja on ilmselge, et kõik need meetmed, kõik need sambad, mis on välja pakutud, kuigi nad on õiged, ei ole piisavad ja on välja pakutud hilinemisega ja loomulikult ei ole mõtet siin kahetsust avaldada või kaevata selle üle, mis oleks tulnud teha kümme aastat, viis aastat, aasta ta tagasi, äh, kuid see tuleb välja öelda. ja me vajame tõhusamat tagasisaatmispoliitikat, mis tähendab omakorda seda, et me vajame palju rohkem vahendeid selleks igas liikmesriigis. jah, me vajame äh, ühist äh, turvaliste päritoluriikide nimekirja, kuhu inimesi tagasi saada, kuid arvestades seda kriisi, siis kahetsusväärselt puudub liikmesriikidele ühisarusaam sellest, kuidas olukorda lahendada. ma ei süüdista komisjoni, äh, et komisjon on tulnud liiga hilja, liiga väheste ettepanekutega, sest põhimõtteliselt liikmesriigid äh, süüdistavad vastastikku üksteist selles, et liiga vähe on tehtud ja kes tegelikult vastutab selle eest, nende riikide valitsused tegelikult vastutavad eh, selle olukorra eest, nii nagu ta praegu on kujunenud. me oleme tunnistajaks peaaegu kontrollimatule rändajate sissevoolule, kuna meil puudub ühine visioon selle kohta, kuidas sellega toime tulla ja ma tahan kokkuvõtteks öelda, komisjoni ettepanek, nagu ma ütlesin, on just need, mida me vajame, kõiki neid samme, kõiki need meetmed, kõiki need sambaid, need tuleks ellu viia, kuid eh, seda tuleb teha kiireloomuliselt, sest me oleme juba mitu sammu maha jäänud. suur tänu, võib-olla isegi rohkem kui kaks-kolm sammu. ja mul on üks lühiküsimus omalt poolt, enne kui ma annan sõna ka raporti raportööridele, lühiküsimus, mis sarnaneb väga proua Sipeli poolt öeldule. see puudutab tagasisaatmise käsiraamatuid ja ka tagasisaatmise direktiivi. ma tänan komisjoni tehtud töö selles väga tundlikus valdkonnas, mis puudutab tagasisaatmist ja äh, ma näen, et te olete ka arvestanud selle tagasisaatmisdirektiivi kohaldamise alaga äh, kuid proua Sippel ähm, väitis äh, ka seda, mida äh, välismaailm ütleb ja kuidas ta kommenteerib äh, komisjoni poolt tehtud avaldusi. ja ma tahaksin küsida, kas te kavatsete üle vaadata tagasisaatmise direktiivi raames ka kinnipidamise aspekte, kuna liikmesriigiti erinevad need menetlused oluliselt, see on väga tundlik ala, kui me räägime vastuvõtukeskustest ja kinnipidamisest enne isikute kõrvaldamist sealt või tagasisaatmist. kuidas komisjon näeb võimalust selle aspekti soodustamiseks tagasisaatmise küsimuses? nagu ma ütlesin, väga tundlik küsimus ja ma tahaksin äh, kolleegidele ka võimaluse lühidalt sõna võtta üheteistkümnendas punktis Schengeni ala sisepiiride olukord sest kui komisjon on vastanud kõikidele äh, küsimustele, siis äh, see üheteistkümnes punkt läheb esimesel oktoobril arutelule. Äh, seega kolleegid võiksid detailselt keskenduda kahele esimesele punktile ja kuulaksin ära ka, ka meie kaks raportööri. kui te olete nõus, siis me võiksime nüüd käsitleda üheteistkümnest päevakorrapunkti esimese oktoobris eh, koosolekul, viia see selle koosoleku päevakorda ja praegusel hetkel ma annaksin proua Metsule ja proua Kengele lõppsõnavõtuks. proua Kengele esiteks, sest ta varem sõna ei saanud ja siis lõpuks ka komisjonile võimaluse vastata kõikidele äh, mitmekesistele küsimustele meie teise teemaploki kohta. kui see on teil vastu, siis me püüame seda teha äh, kiirustamata, selle asemel, et kiirustada ka üheteistkümnenda päeva päevapunktini, proua Kenge, Cecil, kas sa soovid äh, midagi lõpuks öelda äh, ränderaporti kohta? täna on esimees. ka mina leian, et see arvamuste vahetus on olnud mitmes punktis äärmiselt huvitav ja see aitab kaasa meie tööle minule teeb aga muret alaealiste olukord. E, neid ei ole eriti tihti mainitud. ma kuulasin ära komisjoni vastused ja lootsin kuulda ka midagi sellel teemal, kuid e, selles küsimuses midagi ei esitatud. me teame statistikat, e, viimase kuue kuu jooksul on alaealiste saabujate arv pidevalt kasvanud ja me ei saa heaks kiita tegevuskava, kui meil ei ole meetmeid alaealiste jaoks. meil on ka liikmesriikide jaoks konkreetsed soovitused alaealiste kaitseks oma siseriiklikes süsteemides. lihtne õiguslik määratlus, mis näeb ette ka alaealiste esmaste huvide arvestamise, on see, mida me vajame. ja kui me räägime ümberpaigutamise mehhanismist, siis meil on vaja konkreetseid soovitusi alaealiste kohta, eriti saatjata alaealiste kohta. ja kui me räägime tagasisaatmis tegevuskavast, kui alaealised saabuvad meie riigi territooriumile, siis me peame jälgima, kuidas täidetakse nende inimõigusi. väga sageli isikud, kes saadetakse tagasi äh,, tagasisaatmise puhul koduriiki, satuvad halva kohtlemise osaliseks suur tänu. ja nüüd ma annan sõna jälle tagasi härra Michelle'ile vastamaks komisjoni liikmete küsimustele ja lõppsõnavõtuks. suur tänu, esimees, mis puudutab esimest küsimust Schengeni süsteemi muutmise kohta, ma tutvustasin seda äh, võimalused äh, muuta Schengeni infosüsteemi tagasisaatmise osas, sest me oleme kindlad, et liikmesriigid on teadlikud ja peavad olema teadlikud, mida teised liikmesriigid ette võtavad. kui mõne isiku suhtes on väljastatud tagasaatmise otsus, siis äh, piirivalvuritel on võimalik näha seda otsust äh, selles süsteemis me võime äh, välja pakkuda ka täiendavaid äh, muudatusettepanekuid Schengeni piirieeskirjale ja seda hiljem. Äh, üsna varsti me tuleme ka Schengeni teema arutelu juurde. mis puudutab nüüd varjupaigataotluste tugiameti personali suurendamise kohta komisjonis on praegu arutusel nii Frontexi, EASO ja Europoli äh, töötajate arvu suurendamiseks Frontexile umbes kuuskümmend, EASO-le kolmkümmend neli. Need on esialgsed arvud ja ma ei saa teile ametlikke arvandmeid praegu anda, kuna me praegu arutame seda eelarve peadirektoraadi ja personali peadirektoraadiga, kuid ma tahan rõhutada, et Frontex ja EASO äh, on võimalused äh, kaasata ka liikmesriikide ekspert on näiteks kriisikolletes või läbi selle kiirreageerimismehhanismi, mis teil on tuttav äh, Frontex äh, äh, taotled näiteks liikmesriigist ekspertide abi ja siis liikmesriigi süsteemi, liikmesriigi ekspert kaasatakse selle süsteemi. seega need eksperdid, kes tegutsevad Frontexi ja EASO äh, Äh, katuse all on ähm, paljus ka liikmesriikide eksperdid, kes suurendavad meie suutlikkuses. Äh, kuna meil ei ole võimalik võib-olla peakorteris töötajate arvu suurendada, me kasutame inimressursse liikmesriikides. mis puudutab äh, sunnitud tagasisaatmist, see on ilmselge, see on osa tagasisaatmisdirektiivist, käsiraamatus on samuti sellest juttu me eh, tegeleme mitte ainult vabatahtliku tagasipöördumisega, vaid ka sunnitud tagasisaatmisega. kui me piirduksime ainult vabatahtliku tagasipöördumisega, siis kahjuks tagasipöördumise osakaal oleks veelgi väiksem, seetõttu me peame rakendama ka sunniviisilist tagasipöördumist ja tagasisaatmist. kuid samas tuleb arvestada ka inimõiguste põhimõtetega ja meie rahvusvaheliste kohustustega Äh, Frontexil on oma seiremehhanism selleks, äh, kui äh, neil on süsteemis inimesed, kes, kes tuleb tagasi saata, siis, siis neil on oma süsteem jälgimaks, et seda tehakse proportsionaalseks, proportsionaalselt Äh, nüüd, äh, kui me räägime kriisikolletest ja tagasisaatmisest, kuidas see toimib? kõigepealt äh, rändajad registreeritakse nende saabumisel, võetakse sirmejäljed ja Frontex viib läbi taustauuringud, et tuvastada isiku samasus. varjupaigataotlaste puhul, kui inimene ei taotle varjupaika, siis ta suunatakse tagasisaatmise menetlusse. kui keegi selgelt vajab rahvusvahelist kaitset, ta saadetakse nii-öelda tava varjupaiga menetluse süsteemi nagu süürlaste puhul või öö, äh, ümberpaigutamise süsteemi. ja niimoodi me tegutseme kriisikolletes. küsimus isikute kohta, äh, kes petavad süsteemi oma äh, isikuandmetega, loomulikult meie töötajad on õpetatud välja, kuidas tuvastada isikuid ja tõlgendada, meil on ka tõlged, me näeme, kas inimene räägib araabia keelt Süüria aktsendiga või Maroko aktsendiga, meil on selleks ka oma äh, spetsialistid Äh, meil on terve rida küsimusi, mis aitavad välja selgitada, kas inimene on tegelikult süürlane või mitte, et tavaliselt süürlastel on dokumendid olemas, äh, kuid samas äh, on lähedal Etioopia Tikri piirkond, kus kas-, räägitakse sarnast keelt ja sageli neid pagulasi õpetatakse, kuidas küsimustele vastata kuid neil on oma spetsialistid, kes püüavad välja selgitada, kas tegemist on eritrealase või etiooplasega see on osa protsessist, mida me oleme välja töötanud tegutsemiseks kriisikolletes ja hetkel äh, liikmesriikides äh, äh, varjupaiga asutustes on samuti välja õpetatud töötajad. kas meil on varuplaan, plaan B? ei, meil ei ole sellist varuplaani, me soovime selle alalise mehhanismi vastuvõtmist ja me loodame, et parlament teeb seda kõige parem äh, kava on siiski plaan A. mis puudutab äh, armee kohalolekut piiridel, äh, Schengeni piirieeskiri on neutraalne selles suhtes, kes valvab piiri e, erinevates liikmesriikides on erinevad süsteemid, mõnedes liikmesriikides võib-olla valvavad piirivalvurid, kes kuuluvad äh, Ähm, kaitseväe alla või siis tsiviilasutuste äh, halduse. oluline, et nad on korralikult välja õpetatud ja kohaldavad Euroopa Liidu eeskirju asjakohaselt. Need võivad kuuluda ka armee koosseisu. me oleme selles suhtes kehtestanud neutraalse süsteemi. Äh, turvalise päritoluriikide teema toimus juba varem, rõhutati, äh, et meil peaks olema Euroopa Liidu ühine nimekiri, mitte erinevad riiklikud nimekirjad, tegutsegem samm-sammult, me oleme üritanud koostada sellist Euroopa ühist nimekirja varjupaiga äh, Äh, paketi puhul, nõukogu lükkas selle tagasi, nüüd me oleme tulnud välja ettepanekul selle avatud ühise nimekirjaga, mis täiendaks liikmesriikide nimekirja ja kui meil õnnestub kunagi selline ühine nimekirja luua, siis loodetavasti kunagi äh, loobuma ka riiklikest äh, nimekirjadest äh,, kuid hetkel ei saa me sellist kokkulepet nõukogus, äh, kui me loobume täielikult äh, siseriiklikest nimekirjadest, kuna meie ühises nimekirjas on seitse riiki ja on väga palju teisi riike, kes on siseriiklikide nimekirjades ja seda põhjendatult, seega tegutsegem samm-sammult. ja kui me liigume edasi, saavutame edu, siis võib-olla teatud etapil saame loobuda siseriiklikest nimekirjadest. mis puudutab tagasisaatmise määra, ma mainisin nelikümmend protsenti kõikide äh, äh, äh, kodanike suhtes, mitte ainult iraaklaste suhtes, vaid kõikide riikide kodanike suhtes. mis puudutab äh, alaealisi tagasisaatmistegevuskavas, äh, äh, me oleme selgelt kirja pannud, tuleb arvestada, et need inimesed on kergesti haavatavad ja tuleb arvestada, et alaealiste ümberpaigutamise korral tuleb üles näidata erihoolt nende suhtes, ja tuleb rohkem arvestada nende eelistustega. me oleme loonud sellise süsteemi, et äh, saatjad alaealisi äh, tagasisaatmise mehhanismis äh, koheldakse õiglaselt. suur tänu komisjonile kõigi nende detailsete vastuste eest. kui komisjoni liikmetele tundub, et nad vajavad veel täiendavaid vastuseid oma küsimustel, siis ma olen kindel, et komisjon on nõus neid esitama äh, kirjalikult. kolleegid, nagu ma ütlesin, Schengeni päevakorrapunkti me käsitleme järgmisel koosolekul ähm, oktoobris ja tuleme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde, mis, mida me arutame suletud uste taga kell üksteist kolmkümmend. Äh, siin on assistendid, variraportöörid, raportöörid, kes on seotud selle asjaga punkte ja ma loen ette selle nimekirja, eh, kes peaksid olema kohal. Äh, äh, peasekretär, sekretäriaadi töötajad, äh, õigustalituse esindajad, kodanikuõiguste poliitika osakonna esindajad, üksteist kolmkümmend kolleegid palun teil kohal olla arvamuste vahetuseks äh, äh, nõukogu eesistujaga, tänan